mentre aspettiamo niisiis äh, ootame äh, raportööri proua Janakud ja ta on teel. Approfittare per äh, riferire ma tahaksin kasutada võimalust ja anda teile teada, mis toimus koordinaatorite kohtumisel me arutasime ainult äh, ühte asja, millest pean teid teavitama. me langetasime ühehäälse otsuse mitte panna hääletusele äh, kodukorra reeglite nelikümmend üheksa ja viiskümmend muutused, mis puudutavad koostööd komisjonide vahel niisiis, me ootame praegu proua äh, Janakud, aga andsin teile siis tea-, annan teile teada, et kogu see asi sai alguse sellepärast, et äh, president Schulz tegi meie komisjonile ülesandeks äh, seda muudatust kaaluda. me korraldasime seminari esimeste, komisjonide esimeeste vahel ja koostasime teksti, mille eesmärgiks oli muuta kodukorra reegleid nelikümmend üheksa ja viiskümmend. mis puudutab neljakümmend üheksat, siis ma tegin ettepaneku ja teised olid ka nõus, et tavaline süsteem oleks, et komisjonid esitavad muudatusettepanekuid nii äh, nagu siis teeb muudatusettepanekuid arvamust koostav komisjon ning teine muudatus puudutas kodukorra reeglit viiskümmend ja seal me tegime ettepaneku, et arvamust koostavad komisjonid võivad osaleda, kui on olemas sisuline seos komisjonide pädevusvaldkondade vahel. niisiis äh, komisjonid saavad osaleda kogu äh, õigusloomealases menetluses kuni lepituseni välja kas siis raportööri või esimehe näol. ning lõpetuseks on veel ka ainupädevuse võimalus. kus siis teine komisjon saab esitada muudatusettepanekuid, millega juhtkomisjon peab arvestama. see kohtumine, millest ma räägin, toimus veebruaris kui kohtusid siis komisjonide esimehed. me panime need äh, ideed siis äh, sisse sellesse raportisse, mida me praegu arutame ning äh, tegime ettepaneku, et järgmise parlamendi koosseisu ajal siis AFCO komisjon hakkab sellega tegelema. loomulikult tuginedes siis meie kogemustele. president, president Schulz on kirjutanud meile kaks korda ning on kutsunud meid üles saavutama kokkuleppe selles küsimuses enne ametiaja lõppu. oma viimases kirjas ta ütles, et on oluline ja vajalik, et me seda teeme, aga komisjon on siiski leidnud, et meie tegevust halvavad erinevate komisjonide erinevad seisukohad, meil ei ole piisavalt aega ning seetõttu on parem see asi praegu peatada ütlesin seda ka viimasel komisjoni esimeeste kohtumisel, ütlesin, et seisukoht on muutunud ja ma tean, et mõned komisjonide esimehed ei olnud sellega nõus, mõned tahtsid kaotada reeglit viiskümmend, mõned aga tahtsid jätta asjad nii, nagu nad on ning üks kompromissvõimalusi, mida ma varem mainisin, Äh, puudu, sai siis enamuse ja see siis läkski sellesse raportisse, mille me praegu külmutame. aga mõned komisjonide esimehed on juba ümber mõelnud, tegemist ei ole elu ja surma küsimusega, aga on kahetsusväärne, et see kogemus, äh, mille me viie aasta jooksul oleme siin parlamendis omandanud, ei ole äh, kättesaadav järgmisele parlamendile aga nii on asi otsustatud ning see on siis see otsus, millest ma teid praegu teavitan. ma näen, et proua Janaku ei ole endiselt kohale jõudnud. ootame veel viis minutit. niisiis, nagu ma ütlesin, mis puudutab reegleid nelikümmend üheksa ja viiskümmend, siis Äh, minu teade puudutab päevakorrapunkti kümme. sellepärast, et me pidime seda punkti täna arutama. aga härra Messerschmidt on sõna palunud jah, mul on küsimus päevakorrapunkti kümme kohta. mõned nädalad tagasi esimeste konverentsil arutasime neid eh, menetlusi, mis puudutavad esimese lugemise kokkuleppeid ning härra Schulz eh, pakkus eh, välja mitmeid viise, mida praegu fraktsioonides arutatakse. aga ühes asjas valitses üksmeel, et me peaksime äh, Äh, rohkem äh, andma infot komisjoni liikmetele ja ka mittekomisjoni liikmetele, kui äh, esimese lugemise kokkulepe sõlmitakse. nagu te teate, esimese lugemise kokkulepetel ei ole saadikutel võimalik esitada täiskogul muudatusettepanekuid. tehniliselt nad jah, omavad seda õigust, aga tegelikult seda mingit, seda võimalust ei ole. niisiis on äärmiselt oluline, et kui äh, saadikud, kes ei ole asjaomase komisjoni liikmed, tahavad e menetlust mõjutada, saaksid esitada muudatusettepanekuid vastavas komisjonis ja ja ma arvan, et neid liikmeid tuleks siis ka võimalustest äh, teavitada. ma ei tea, kas see raportis kajastamist leiab või ei, aga Äh, komisjoni äh, presidentide teatises äh, võib-olla oleks hea, kui sellest mainitakse, peaks laiendama siis võimalust esitada muudatusettepanekuid, kui on jutt esimese lugemise kokkulepetest. Del... aitäh. võtan teadmiseks selle, mida te ütlesite ning kõneleme sellest siis järgmisel kohtumisel härra Tahv, palun. ma arvan, et me peaksime alustama hääletusega äh, liikmesriikide parlamentide raporti teemal ja me võime poliitiliste parteide põhikirja juurde tagasi tulla siis, kui proua Janaku välja ilmub jah, meile on teatatud, et proua Janaku on teel, nii et, et oleks siiski parem ta ära oodata. härra Hefner. mina sooviksin ainult korraks kasutada aega, et teatada komiteele äh, seda, et tänasel koordinaatorite koosolekul selles punktis, kus me räägime ekspertarvamusest, kus me palusime õigusteenistuse ekspertarvamust petitsioonikomisjoni küsimuse kohta, see puudutas võimalikke iseseisvuspüüdlusi Euroopa Liidu territooriumil, eh, sellele me ei saanud nõusolekut ning eh, mina eh, suhtun sellesse väga suure hämmastusega ning minu arvates meil, kui me toetame mingi ekspertarvamuse taotlemist, siis peaks meil olema võimalik seda eksperthinnangut ka saada ja seda ei tohiks ülevalt poolt tõkestada. hääletamisel me võiksime aga alustada e, mõnest muust punktist, mitte nendest punktidest, kus meil on vaja ilmtingimata proua Janaku kohalolekut. Sì, no, la questione è un'altra, è che la, eh, per quanto riguarda lo statuto e il finanziamento. Äh, küsimus on hoopis äh, teine. Ma arvan, et äh, jutt käib erakondade rahastamisest ja me ei pea mitte üksnes hääletama. Meil on vaja seda teemat ka arutada. Nii et enne kui me saame hääletada, on minu arvates täiesti õige, et me jätame aega ka aruteluks ning mina tahtsin proua Janaku eest ise ülevaate anda, aga mulle on öeldud, et proua Janaku on juba teel ja ta ongi juba kohale jõudnud. enne kui annan proua Janakule sõna, tahaksin komisjonile meelde tuletada, et viiendas märtsis, märtsil saadetud kirjas Koreperi esimees ütles meile, et äh, on saavutatud üldine kompromiss, nii et, et me oleme selle dokumendi kätte saanud. möödunud nädalal saime selle juba kätte ning te kõik teate, et äh, möödunud nädalal toimus ka erakorraline kohtumine äh, proua Janaku teavitas meid, et kahekümne viienda veebruari triloog oli edukas. mõned meie nõudlused äh, rahuldati, nii et, et äh, lõpetaksin praegu ja annaksin äh, sõna raportöörile proua Janakule. nii et, et ta saaks meile selgitada, millised on siis need triloogi lõpptulemused ning millised on need asjad, mis parlamendi läbirääkimistel meeskonnal õnnestusid saavutada. Ε, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλα τα μέλη της Επιτροπής. Suur tänu, härra esimees. Kõigepealt ma soovisin kõiki komisjoni liikmeid tänada eelkõige läbirääkimiste meeskonda eh, ning sooviksin teid isiklikult tänada teie toetuse eest, mida te mulle alati olete osutanud ning soovin ka tänada mõistmise eest ning ka e, kõikide panuse eest, et me jõudsime sellise positiivse tulemuseni, nagu meil täna on. raport e, tegeleb Euroopa poliitiliste erakondade e, seisundiga ning liikmesriikides on see põhjustanud väga palju erinevaid mõtteid, erinevaid arvamusi ning see oli ka põhjus, miks kolmepoolne kohtumine viibis, nagu te teate kogu selle aja jooksul oleme me näinud mitmeid eesistujariike, kes ei suutnud saavutada üksmeelt selles küsimuses ning nüüd lõpuks Kreeka eesistumise ajal me jõudsime selleni, et me saime anda mandaadi läbirääkimisteks, see oli väga raske üleüldse nii kaugele jõuda, et me jõuaksime läbirääkimiste faasi sinnamaani nõukogul lihtsalt ei olnud piisavat läbirääkimiste mandaati ning eh, mitte viimasel kohtumisel, vaid ülemöödunud kohtumisel eh, täiskogu ajal Strasbourgis eh, me rääkisime ka asepresident Šefkovitšiga, nõukogu esindajatega ning siis õnnestus saavutada kolmepoolne kokkulepe. see ei olnud võib-olla sajaprotsendiline kokkulepe just mis puudutab esialgseid seisukohti kuid see üksmeelt, milleni me jõudsime, ei ole väga kaugel meie esialgsetest eesmärkidest. sõltumatu registrikanne ilma poliitilise sekkumiseta oli oluline küsimus, loomulikult ka rahastamine Euroopa Liidu üldeelarvest me jõudsime üksmeelele õigusliku seisundi kohta kõikide riikidega. meie eesmärgiks on see, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid Euroopa tasandi parteidesse astuda otse ning mis puudutas partei liikmete toetusi, siis siin mindi isegi kaugemale ning ka erinevate parteide rahastamise osas oli võimalik saavutada üksmeel ning lõpuks me jõudsime selliste säteteni, mis vastasid ka meie esialgsetele ootustele ka proua Kresle eelarvekomisjonist koostas raport, mis, mida tuleb arvesse võtta. see puudutab määruse sätete rakendamist ning kokkuvõttes, härra esimees, meie pöörasime eriti suurt tähelepanu sellele, et Euroopa tasandi erakondade registreerimine oleks hõlbus, et sellel ei oleks bürokraatseid takistusi, me soovisime eh, tagada nende sõltumatuse ning parlament tegutseb teatud agentuurina siin kooskõlastajana ning nõukogu no, omakorda oli see, kes nägi küsimusi väga erineva nurga alt ning edaspidi me näeme ette ka selle määruse läbivaatamise, selline võimalus on antud. parlamendi asjaomased raportid ning ka komisjoni seisukohad, see on ette nähtud veel enne kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat, see tähendab, et me vaatame, kuidas kulgeb areng ning kuidas seda määrust tegelikult kohaldatakse, kas sellega antud võimalusi kasutatakse ning seetõttu on tee avatud ka e, edaspidisteks muudatusteks e, ning minu arvates kolmepoolsel kohtumisel me saavutasime tõepoolest väga head tulemused, tööõhkkond oli väga asjalik e, ning Euroopa tasandi erakondadele on nüüd antud toetus sellisel kujul ka komisjoni poolt alles esimesel jaanuaril kaks tuhat seitseteist see kõik alles jõustub. E, niisiis on meil aega ning parteidel on võimalus kohaneda uue tegelikkusega ning nad peavad mõtlema, millises riigis registreeruda, kuidas oma igapäevast tegevust korraldada kuid sellel kõigel on veel äh, ka täiendav poliitiline mõõde, sest võeti vastu ka otsus selle kohta, äh, et parteid äh, ei ole valitsusvälised organisatsioonid, tegemist on õigusliku seisundiga, juriidilise isiku staatusega. rohkem mul sel teemal ei olegi midagi öelda, ma soovin veel kord tänada läbirääkimiste meeskonda väga hea töö eest ning äh, soovin tänada äh, kõiki, kes andsid oma panuse, kõiki koordinaatoreid, variraportööre äh, ning soovin tänada ka teid isiklikult, härra esimees, sest me tegime siin tõepoolest äärmiselt head koostööd nüüd läheb see küsimus hääletusele aprillis täiskogul küll esialgsest äh, pisut hiljem ning äh, siis jõuab see nõukogusse. ma leian, et me oleme järjekindlalt edasi liikudes jõudnud eesmärgini, sest enne valimisi me tõepoolest tahtsime konkreetse ettepaneku valmis saada. soovin veel kord kõiki tänada, eelkõige härra esimeest väga hea koostöö eest, abi eest ning teie pingutuste eest kogu selle äh, protseduuri jooksul, see kõik tõepoolest kestis üpris kaua, see kestis aastaid, vaja oli tõepoolest aastaid, vaja oli suuri pingutusi, kuid tulemus on positiivne, suur tänu! aitäh, proua Janaku, enne kui läheme hääletuse juurde, on härra Fox sõna palunud, palun! jah, esimees, te andsite proua Genakule kümme minutit selgitamaks, miks tegemist on niivõrd hea kokkuleppega. mina tahaksin öelda, miks minu fraktsioon arvab, et see on väga halb kokkulepe. Äh, Euroopa tasandi poliitiliste erakondade rahastamisega on väga palju valesti, selleks kasutatakse maksumaksjate raha, raha antakse siis erakondadele, mida maksumaksjad ei toeta aga kõige hullem on see, et parlament siin annab hinnangu neile erakondadele ja otsustab, kas neid tuleb rahastada või ei, selle põhjal, kas me oleme nõus nende väärtustega või ei ja see on demokraatia moonutamine. kujutage ette, kui meie liikmesriikides parlamendid hakkaksid otsustama, et neile teatud erakonnad ei meeldi, hääletaks ja võtaks neil raha ära ja siis jagaks tulu omavahel ära meil on siin äh, komisjonis härra Brons, äh, kes äh, valiti siia erakonna poolt, mida mina ei toeta, mulle ei meeldi Briti Natsionalistlik Partei. aga minu arvates oleks veel hullem, kui sellistele erakondadele ei anta raha ja anda võrdsel määral raha teiste erakondadega meie peame valimistel võitlema nende erakondadega, mis meile ei meeldi, aga mitte läbi poliitiliste mahhinatsioonide neid lämmatama ja seetõttu minu fraktsioon hääletab selle väga halva kokkuleppe vastu. aitäh, härra Fox. härra Brons, palun. jah äh,. ei saa vastu vaielda, et ühinemisvabadus äh, Äh, kuhu käib ka õigus saada raha erakondadele, sõltub nende poliitilisest programmist, äh, sellest, kas äh, poliitiline liit selle heaks kiidab või mitte. minu jaoks ei ole mingit vahet, kas need otsused, mida poliitikud otseselt langetavad või mida langetavad nõndanimetatud objektiivsed agentuurid, tuginevad siis nendele kriteeriumitele, mille poliitiline liit on paika pannud. nõndanimetatud Euroopa väärtused, mõned on, mõned neist on väga selged, sõnavabadus, ühinemisvabadus, aga need on ka need väärtused, mida pidevalt eiratakse ja äh, näiteks ka selles määruses, millest me praegu räägime. mõned teised väärtused nagu mittediskrimineerimine, vähemalt nii, nagu seda tõlgendatakse, äh, on üsna subjektiivne me oleme juba näinud, kuidas see menetlus tegelikult toimib, sellepärast et üks esimesi katseid eh, eh, eh, parteid mitte registreerida viidi läbi niimoodi, et ei viidatud ühele, ühelegi põhjusele, miks seda erakonda ei peaks registreerima. nii et, et see on täpselt nii, nagu me süüdistame kedagi, aga ei ütle täpselt, milles me teda süüdistame. aitäh härra Tahv, palun. liberaaldemokraadid toetavad seda kokkulepet, mis saavutati kolmepoolsetel kõnelustel ning tahaksin tänada meie raportööri proua Janakuda tema visaduse eest selles väga keerulises ja tundlikus teemas. kokkulepe aitab äh, ajakohastada Euroopa tasandi poliitiliste erakondade staatust, nii et neist tõesti saaksid tõsiseltvõetavad äh, erakonnad äh, föderaalsel tasandil. ma arvan, et just seda on meie demokraatial vaja Äh, mitteregistreerimise menetlus ähm, on minu arv- ja üleüldse see registreerimise menetlus on äh, palju parem kui praegune süsteem, see on läbipaistev, äh, see kaasab nii nõukogu kui ka parlamendi. niisiis, mõlemad seadusandjad on sellesse protsessi kaasatud tegemist ei ole lihtsalt sellise äh, suvalise kokkuleppega, kus äh, teatud poliitikud parlamendis saavad äh, taga kiusata neid erakondi, mis neile ei meeldi. väärtused ja põhimõtted, mida kõik on kohustatud austama on loomulikult need väärtused ja põhimõtted, mis on kirjas aluslepingutes ja põhiõiguste hartas. läbivaatamise klausel, nagu raportöör ütles, on äärmiselt oluline. me kogemusest õpime üsna peatselt, kuidas asju paremaks teha ning seda me saame teha siis järgnevate õigusaktide kaudu, näiteks aastal kaks tuhat üheksateist, kui toimuvad järjekordsed parlamendivalimised, aitäh! aitäh! väga paljud inimesed on nüüd sõna soovinud, aga ma pean teid paluma, et te teeksite lühidalt. härra Tarand. aitäh! ma tegelikult ei tahtnud täna hommikul siin kolleege hirmutama hakata, aga ma pean ka ühte-teist ütlema selleks, et minu süda oleks puhas. minu arvates on äh, poliitilised erakonnad täiesti mittevajalikud ja seetõttu väidan ma, et äh, erakondi tuleks rahastada liikmemaksudest kui neil on äh, võimalik endale liikmeid leida, siis liikmed ise otsustavad, kui palju raha nad on valmis sellele poliitilisele üritusele pühendama ja seetõttu peaks äh, raportis olema kirjas, et mitte mingeid annetusi äh, lobistidelt, ettevõtetelt, igasugustelt kõrvalseisjatelt ja samuti tuleks ära kaotada eelarvest antav raha poliitilistele organisatsioonidele, ainult liikmemaksud ning äh, ma tean, et et praegu meie ametiaeg lõpeb ja me ei saa enam suurt midagi teha, aga võib-olla tulevikus arutame seda, äh, sest et see, mida erakonnad maksumaksjate rahaga teevad ja selle täiendava rahaga, mida me nii väga läb-, mitte läbipaistval moel saame erinevalt, me teeme tobedaid te telereklaame sellega, äh, me Äh, paneme üles oma plakatid oma nägudega enne valimisi ja meil on büroo, äh, oma bürood ja liiga palju personali. see äh, kõlab minu jaoks hirmutavalt, aga täna hääletan üksmeele poolt. aitäh. härra Hannan. aitäh. Thomas Jefferson kahjuks ei ole meie komisjoni liige aga USA kolmas president ütles küll ühte-teist kohast selle ettepaneku, sundida inimest andma raha nende ideede levitamise eest, mida seda ei usu, on äh, halb ja, ja patune. Honorable Hefner. härra Hefner. Si, si, ti ho scritto. Baltieri. Ich würde gerne nur mina äh, ütleksin oma fraktsiooni nimel lühidalt, et äh, selle, äh, nende väga pikkade ja raskete läbirääkimistega saavutasime me kompromissi, mida meie toetame ning minu arvates on siin tegemist suure sammuga õiges suunas, demokraatia vajab poliitilisi parteisid ning mina isiklikult usun ka seda, et küsimus sellest, missugused parteid võitlevad kodanike äh, toetuse nimel ei peaks sõltuma ainult nende rahalisest võimekusest, sellest, kui palju raha liikmetel on. minu arvates on see väga õige, kui ühiskond on otsinud ja ka leidnud võimalusi eh, anda kõikidele võrdne juurdepääs. enne hääletamist sooviksin ka öelda, et ma saan täiesti aru sellest, et selle kohta, mille üle me hääletame, on palju erinevaid arvamusi, kuid ma usun siiski, et Euroopa Parlamendi kõikidelt liikmetelt oodatakse seda, et need sätted, mille üle me hääletame, on ka tema poolt läbi loetud eh, ning et ta tõepoolest on aru saanud, mis selles dokumendis seisab. seetõttu härra Bronsi juurde tuleksin tagasi. härra Brons, te ütleksite, et te hääletate selle vastu, eh, sellepärast et kui te seda teksti toetaksite, siis see parlament siin saaks otsustada selle üle, missuguseid parteisid ta saab eh, toetada, millistele on juurdepääs antud ja millistele mitte ning seda olenemata poliitilistest vaadetest. seetõttu olete te praeguse olukorra poolt, kuid lubage mulle öelda, et kui me selle ametiaja jooksul oleme eh, seda arutanud ning minu fraktsioon on arutanud selle, seda, millise, siis me oleme arutanud selle üle, milliseid parteisid lubada protsesside juurde, milliseid mitte, kuid just see ongi see praegune olukord. selline olukord ei ole õige, me leidsime niisuguse mehhanismi, mis võimaldab äh, Äh, seda, et poliitilistel põhjustel äh, otsustada parteide äh, lubamise või mittelubamise üle ei ole võimalik. seda teeb sõltumatu asutus, teeb niisugune organ, mis koosneb sõltumatutest eelarvamusteta inimestest ning see tähendab seda, et tehakse otsus, kus parlament ja nõukogu peavad andma oma heakskiidu, mida võib kohtusse kaevata ja nii edasi. me leidsime niisuguse keerulise mehhanismi, mis välistab just nimelt selle, mida te väidate tekkivat e, ning sellisel juhul te peaksite ikkagi toetama seda kompromissettepanekut, mille me, milleni me jõudsime väga keerulised läbirääkimiste teel. aitäh. see on Rene Gualtieri härra Galtieri. aitäh, esimees. mina tahaksin öelda, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon igatahes kindlalt toetab seda kompromissi, mis on saavutatud Euroopa tasandi poliitiliste erakondade põhikirja osas. tahaksime tänada raportööri ja kogu läbirääkimiste meeskonda loomulikult me oleme teadlikud, et tegemist on kompromissiga, sellele vaatamata leiame meie, et see on hea kompromiss. see on oluline samm edasi nii põhiseaduslikus kui ka poliitiliste parteide kontekstis Äh, poliitilised erakonnad saavad Euroopa õiguses endale juriidilise isiku staatuse, mis on kooskõlas ka sellega, mida aluslepingud nõuavad. aluslepingud annavad äh, poliitilistele erakondadele ülesande äh, aidata kaasa Euroopa poliitilise teadlikkuse kujundamisele ning kujundada siis Euroopa Liidu kodanike poliitilist maailmavaadet, nii et, et tegemist on olulise sammuga eh, loomaks Euroopa Liitu, mis on demokraatlikum ja poliitilisem ning eh, saab tugineda tõelisele Euroopa poliitilisele ruumile mis eh, puudutab neid tõstatatud muresid, siis härra Hefner juba selgitas, et asi on hoopis vastupidine see määrus tugevdab neid meetmeid, mis kaitsevad erakondade sõnavabadust, nii et, et tulevikus on keerulisem hakata kontrollima, kas tulevikus on kergem vaadata, kas eh, erakonnad peavad kinni põhiväärtustest ja kas neid saab registreerida või ei igatahes meie oleme rahul, et selline oluline samm edasi on astutud kooskõlas äh, põhimõtetega. härra Scholz järgmisena. Äh, äh, suur tänu, härra esimees. ka mina sooviksin kuue NGL-i nimel öelda, et meie toetame kompromissi töö oli väga intensiivne, see kestis mitu aastat võib-olla eh, kui me oleksime arutelusid eh, veelgi tõhustanud, eh, kui me rääkisime nendest probleemidest, mis siin tekkisid, oleksime me võib-olla fraktsioonid ja Euroopa poliitiliste parteide eksistentsi üle võinud saavutada tulemuse kiiremini. kui me selle teksti mõju, kui me seda vastutust kaalume, kui me oleksime seda paremini tajunud, siis oleksime me võib-olla tõesti olnud kiiremad, kuid lõpuks me ikkagi saavutasime kompromissi kolmepoolsel koht-, kohtumisel ning see väljendab ka liikmesriikide huvi, nende, arvestab nende rolli, see annab oma panuse demokraatia arengule Euroopa Liidus ning äh, mul on hea meel, et see kõik ajastub tekstis, kuid sooviksin veel kord viidata ühele punktile, mis on minu jaoks oluline. nimelt Euroopa poliitiliste parteide tegevus on siin seotud põhiõiguste hardaga, see tähendab, et kehtestatud on demokraatlikud standardid. Need kehtivad Euroopa Liidu liikmesriikides ning sellega on tagatud demokraatlik, avalik, läbipaistev töö parteides ning see on eh, minu arvates väga hea samm õiges suunas, selles suunas, et Euroopa Liit muutub demokraatlikumaks, aitäh! aitäh, härra Messerschmidt! härra Tahv ütles, et tugev föde-, tugevad föderaalsed erakonnad on see, mida demokraatia vajab. mina ei ole teiega nõus, härra Tahv. ma arvan, et demokraatia vajab seda, et inimesed tunnevad, et nad kuuluvad kokku, et nad usaldavad, neil on vaja ühtset keelt, ühtset ajalugu, kõigele sellele tugineb demokraatia ma arvan, et me peaksime teo-, teooria tegelikkuses äh, proovile panema, minge siin Brüsselis Grand Place'ile või äh, Trafalgari väljakule Londonis või ka kas või Kopenhaageni peaväljakule ja vaadake, kas te leiate seal ka mõne kodaniku, kes leiab, et Euroopa demokraatia probleemi lahe, lahendavad tugevad äh, föderaalsed erakonnad, ma arvan, et ei leia ühtegi sellist inimest. ja viimasena saab sõna härra Šeplin aitäh, esimees, ma tegelikult ei kavatsenudki sõna võtta, aga siin on äh, tekkinud äh, väga huvitav arutelu ja seetõttu tahaksin ka osaleda. Äh, nagu paljud teised, tahaksin ka tänada proua Janakut tehtud töö eest. see töö kestis väga pikka aega ja ma arvan, et tulemus on suurepärane. nüüd üks sisuline märkus. tegelikkus on selline, et meil on olemas nii-öelda Euroopa poliitiline ruum ja meil on olemas Euroopa tasandil poliitika, seda tuleb tunnistada. ja ma arvan, et me oleme, me peame tõesti valima pragmaatilise lähenemise ja mitte ideoloogilise. see raport üritab korrapärastada juba välja kujunenud olukorda ja seda läbipaistvamaks muuta. aitäh! ma ei tea, kas proua Janaku soovib uuesti sõna võtta proua Janaku, kas te kuulete mind? kas te soovite sõna võtta või arvate, et seda pole vaja? härra esimees, mina sooviksin õigupoolest veel kord lihtsalt kolleege tänada ning juhtida tähelepanu sellele, juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu põhiväärtused on need, mis on kirja pandud aluslepingus. Need ei ole mingid suvaliselt võetud väärtused. Need on väärtused, mida tuleb austada, tegemist ei ole mingite suvaliste üldiste poliitiliste vaadetega, mida esindab üks või teine partei siin peetakse silmas neid põhiväärtusi ja põhimõtteid, mis on kirja pandud aluslepingusse ning seetõttu on minu arvates väga õige ja ka mõistlik arvestada äh, rahastamise määramisel äh, sellega, et nendest väärtustest ka kinni peetakse, et neid austatakse äh, ning siin on väga palju erinevaid vaatenurki, kuid ka nõukogus jõudsid kõik just sellele seisukohale ning see kiideti heaks. aitäh! ma arvan, et nüüd saame asuda hääletuse kallale, meil on nimeline hääletus, siis hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. ja tulemus on kaheksateist poolt, neli vastu ja üks erapooletu. niisiis, see raport on heaks kiidetud ja õnnitlused veel kord proua Janakule ja tahaksin öelda, et mul on väga hea meel selle üle, sellepärast et see poliitiliste parteide küsimus, nagu härra Messerschmidt ütles, Äh, on äh, oluline, meil on vaja erakondi, mis on solidaarsed. Äh, need erakonnad, mis meil praegu on, on ainult riiklikul tasandil ja meid eriti ei aita. ja nüüd hääletame raporti üle, mis käsitleb suhteid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ja panen hääletusele härra Tremosa muudatusettepaneku, muudatusettepanek üks. aga me ei saa seda hääletada, sellepärast et see muudatusettepanek ei ole vastuvõetav. niisiis kaheksakümmend kaks läheb hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. härra Tahvi muudatusettepanek järgmisena, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kaheksakümmend neli, jällegi härra Tahvilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis nüüd panen hääletusele kompromissi A, kes on poolt, vastu, erapooletud, üks, see on vastu võetud ja nüüd kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, kompromiss B, kes on poolt, härra Tahv. esimees, ma olen väga tänulik selle eest, et pärast arutelusid komisjonis te võtsite arvesse minu muudatusettepaneku üheksakümmend sisu. Inglise keel selles kompromissis peaks Äh, olema nüüd Commends äh, National Parliaments äh, avaldab tunnustust liikmesriikide parlamentidele selle eest, et nad on astunud samme. see oleks grammatiliselt ning poliitiliselt korrektne. jah, ma olen tänulik, aga see tekst, mille ma olen välja pakkunud, ütleb just nimelt seda äh, äh soov, soovitab, et rahvus, minu ees on itaaliakeelne tekst, et näib, et meil on siin keeleline probleem. Äh, originaaltekst on itaaliakeelne, mis ütleb, et soovitatakse, et liikmesriigi parlamendid astuvad samme, härra Tahv. aga minu muudatusettepanekus öeldakse commends, tunnustab, avaldab tänu Äh, ja mitte soovitab äh, see tähendab, et me oleme tänulikud rahvusparlamentidele selle eest, et nad on astunud äh, samme selleks ette. nii et, et minu sõnastus on viisakam ja julgustavam. niisiis, ma pean ütlema, et see otsus on niivõrd keeleline küsimus, sest et kui teie luge-, lugesite oma muudatust inglise keeles, siis tõlkes mulle tuli just nimelt soovitav selle commend'i koha peal, nii et, et ma arvan, et me võib-olla võiksime kasutada sõnastust tunneb rõõmu või tunneb heameelt selle üle nii et, et sellise keelelise parandusega mul ei ole mingeid probleeme, nii et kas paneme selle hääletusele? kompromiss B, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. ja nüüd läheme muudatuse üheksakümmend kaheksa juurde, kes on poolt? vastu? era, erapooletud, see on heaks kiidetud. muudatus üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd ei, ei vabandust, ütleb esimees, sada kolm, kes on poolt? jah, sada kolme hääletame, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud niisiis nüüd kompromiss E, kes on poolt? vastu? niisiis kontrollime elektrooniliselt, mulle tundub, et see kiideti heaks, niisiis hääletame kompromissi E elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on heaks kiidetud. ja nüüd muudatus sada üheksa. sada üheksa härra Messerschmittilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss F, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd hääletame kompromissi G, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. nüüd muudatus sada viisteist, kes on poolt?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 me peame vist kontrollima elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nii, nüüd sada kakskümmend neli, kes on poolt? ei, vaba, vabandust, sada kakskümmend kolm nii, veel üks Rangeli muudatusettepanek, kes on poolt, vastu. niisiis äh, kontrollime elektrooniliselt äh, muudatus sada kakskümmend kolm härra Rangelilt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud jällegi ühe häälega nüüd sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis ja sada kakskümmend kuus, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend seitse äh, ja järgnevad muudatused niisiis, need on ka samuti identsed muudatusettepanekud sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa, sada kakskümmend üheksa, sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd kompromiss H. niisiis, siin on nõutud osade kaupa hääletust. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu. mulle tundub, et heaks kiidetud, aga kontrollime elektrooniliselt. niisiis teine osa, kompromiss H ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud ja nüüd läheme saja kolmkümmend seitse juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa, jah, seda me peame hääletama nii, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada nelikümmend, Tarand ja Hefneri muudatus. hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks ja sada nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu? ma arvan, et peame kontrollima. niisiis. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud nelja häälega sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus ja sada nelikümmend seitse, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss, jah. palun, sada nelikümmend seitse, ma ei ole päris kindel, kas see lükati tagasi, äkki kontrolliks, sada nelikümmend seitse mulle tundub, et see sai tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus ja sada nelikümmend seitse, neid me hääletasime koos, sest nad on identsed. kes on poolt, andke palun märku. vastu? erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss I kahes osas. niisiis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle näib, et kiideti heaks. teine osa, kes on poolt, vastu ma arvan, et peame elektrooniliselt kontrollima, niisiis kompromissi teine osa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on tagasi lükatud. niisiis, teine osa lükati tagasi. ja nüüd, kust me edasi hääletame? sada nelikümmend üheksa langeb ära, sada viiskümmend langeb ära, sada viiskümmend üks langeb ära, nii et kompromiss L. kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. sada viiskümmend kaks on kompromissiga kaetud, seda ei hääleta, kompromiss M, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd läheme edasi muudatuse sada viiskümmend üheksa juurde. kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle näib, et lükati tagasi. kas te soovite kontrollida? hästi. niisiis, hääletus on alanud, muudatus sada viiskümmend üheksa, härra Šoltšilt kas kõik on hääletanud, niisiis hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd äh, sada kuuskümmend, kes on poolt? vastu? Äh, kontrollime. niisiis hääletame muudatust sada kuuskümmend. hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. sada kuuskümmend üks langeb ära. nüüd sada kuuskümmend kaks ja sada kuuskümmend kolm, need on identsed. niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et peame kontrollima, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. nüüd hääletame muudatusi sada kuuskümmend neli, sada kuuskümmend viis, sada kuuskümmend kuus ja äh, kes on poolt, andke märku kes on vastu? kes on erapooletud? mulle näib, et heaks kiidetud. sada kuuskümmend seitse langeb ära ja sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa, sada seitsekümmend, sada seitsekümmend üks ja sada seitsekümmend kaks Need on identsed, hakkame hääletama, kes on poolt, vastu. see on heaks kiidetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada, üks hetk, nüüd me peame vaatama, kust me edasi hääletame. nii. sada seitsekümmend neli langeb ära, sada seitsekümmend viis, samuti sada seitsekümmend kuus ja sada seitsekümmend seitse, sada seitsekümmend kaheksa samuti ja sada seitsekümmend üheksa ka langeb ära nii et, et sada kaheksakümmend järgmisena. poolt, vastu. mulle näib, et tagasi lükatud, aga kontrollime. niisiis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd kompromiss N, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd äh, muudatus sada kaheksakümmend kolm. kes on poolt, palun tõstke kätt. vastu. mulle näib, et kiideti heaks sada kaheksakümmend neli, sada kaheksakümmend viis, sada kaheksakümmend kuus ja sada kaheksakümmend seitse ja samuti sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada üheksakümmend poolt, vastu peame kontrollima. niisiis, hääletus on alanud, muudatus sada üheksakümmend Ashley Foxilt, kes, niisiis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, nii, hääletus on lõppenud ja see on heaks kiidetud. nüüd hääletame kompromissi O kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu mulle näib, et kiideti heaks ja nüüd teine osa, kes on poolt? vastu? mulle näib, et lükati tagasi, aga kontrollime. niisiis, äh, hääletus on alanud, teine osa, kompromiss O. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja tõepoolest lükati tagasi. nüüd hääletame muudatust. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu. ma ei näe hästi, nii et, et kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. nüüd, nüüd hääletame muudatust sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud, sada üheksakümmend kaheksat me nüüd ei hääleta sest me võtsime just sada üheksakümmend üheksa vastu. niisiis, äh, ei siiski hääletame sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle näib, et see kiideti heaks, aga me võime kontrollida, kui soovite. niisiis, elektrooniline hääletus on alanud, sada üheksakümmend kaheksa hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kakssada nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud niisiis kakssada üks ja kakssada kaks langevad ära. ja kakssada kolm on see, mida hääletame järgmisena kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada neli ja kakssada viis on identsed, kes on poolt, vastu, vastu võetud nüüd äh, kakssada seitset me ei hääleta ja kakssada kuut ka mitte. kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud, kolm poolt? vastu? tagasi lükatud, neli poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusi viis ja kuus, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. nii, seitse on juba neljaga kaetud, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksa ja kümme, need on identsed, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud, ei, vabandust, tagasi lükatud, tagasi lükatud. muudatused, muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaksteist ja kolmteist, need on identsed, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, viisteist ja kuusteist on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist Foxilt, kes on poolt, üks hetk. seitseteist härra Foxilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, nüüd kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üheksateist langeb ära, sellepärast et kaheksateist võeti vastu. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuu ja kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, mulle näib, et tagasi lükatud. aga kontrollime. niisiis, kompromiss kuu teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tõepoolest tagasi lükatud nii.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 ma ei näinud paljusid, kuidas inimesed hääletasid, nii et, et hakkame otsast pihta. üks inimene peaks veel hääletama. kuidas ma ei näinud kõiki neid hääletajaid? niisiis, hääletus on lõppenud ja milline on tulemus? see on tagasi lükatud ühe häälega muudatus kakskümmend üheksa ja kolmkümmend lähevad järgmisena hääletusele, kes on poolt? vastu? näib, et võeti vastu. aga kontrollime, niisiis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud jah, see on tõesti vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle näib, et kiideti heaks. muudatus kolmkümmend kaks. see langeb ära. kompromiss S, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd läheme hää- ja hääletame siis edasi kompromissi tee, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle näib, et kiideti heaks. aga kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, see on heaks kiidetud. nüüd hääletame nelikümmend kaks muudatust, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss U, kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on alanud, kompromiss U. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatus nelikümmend neli ja nelikümmend viis ja nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu? me peame kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend, kes on poolt? ei, ei, need ei lange ära ju kui muudatusettepanek vastu võetakse, siis langevad ka need ülemised ära, ütleb härra Gualteri. ja, ja, ja, ja, ja. Teil on täiesti õigus, kõik need ülejäänud langevad ära. niisiis hääletame nüüd äh, muudatust viiskümmend kaks, kes on poolt. vastu. tagasi lükatud aga te soovite kontrollida. hästi, kontrollime elektrooniliselt muudatus viiskümmend kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud? ja see on vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd muudatus viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaksik V ja kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend üks, kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli langevad ära ja nüüd kuuskümmend viis ja kuuskümmend kuus, need on identsed, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa. Need on identsed kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend üheksa langeb ära. seitsekümmend, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, niisiis muudatus seitsekümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. muudatus seitsekümmend üks langeb ära, nüüd seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kom-, vabandust. ma ei saa aru, miks seitsekümmend üks langeb ära, kui seitsekümmend vastu võetakse. siin pakutakse välja ju erinevad tekstid, nii et, et need ei ole sarnased muudatusettepanekud, tegemist on kahe lisandusega tekstile ning see, et üks neist vastu võetakse, ei ole veel vastuolus äh, millegagi, mis teises kirjas on. nii et, et äh, ma, ma, ma ei saa aru, miks me ei hääleta esimehel ei ole muudatus äh,, mikrofoni jah äh,, kolleeg Gualtieri palus, et ma kontrolliksin, kas muudatus seitsekümmend üks, ähm, mida ma hääletusele ei pannud, kuna seitsekümmend läbi ei läinud, et kas me siiski ei peaks ka seitsekümmend ühte hääletama. me kohe kontrollime Non eh, eh, ah. c'è incompatibilità. Non c'è incompatibilità, è un errore, sì sì. Eh, jah, mingit kokkusobimatust ei ole. nii, me tegime vea ja saame ka seitsekümmend ühte hääletada. kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud ja nüüd kompromiss äh, Y. seitsekümmend kahte me juba hääletasime. kes on seitsmekümne kahe poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud ja need järgnevad muudatused langevad siin nüüd ära ja kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud, seitsekümmend kaheksa ja kaheksakümmend ja seitsekümmend üheksa langevad ära ja lõpphääletus ai, siiski, siiski. jah, härra Galtieri, te tõesti teate kõike. mina ütlesin kogu aeg, et kõik langevad ära, aga kaheksakümmend üks langeb ära ainult siis, kui seitsekümmend kaheksa vastu võeti. oot-oot, nüüd on siin mingi segadus. me räägime muudatust kaheksakümmend üks, jah see oleks ära langenud, kui seitsekümmend kaheksa oleks vastu võetud. aga seitsekümmend kaheksa ei läinud hääletusele, sest see langes ära. aga hääletame siis seda, kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on heaks kiidetud, suurepärane. ja nüüd lõpphääletus ja seda teeme elektrooniliselt, hääletus on alanud. jah, see on nimeline hääletus loomulikult. kas kõik on hääletanud? veel ei ole mõned inimesed peaks veel hääletama, nüüd on hääletus lõppenud. ja raport on vastu võetud, kaksteist poolt, neli vastu, seitse erapooletut. suur aitäh, nüüd oleme selle hääletuse lõpetanud. ja meil on veel mõned muud hääletused nüüd päevakorras niisiis läheme nüüd äh, kvaliteeri äh, raporti juurde, mis puudutab läbipaistvusregistrit ja alustame kompromissiga A, kes on poolt, palun tõstke kätt. vastu, äh, kes on erapooletud, see on heaks kiidetud. kaks on juba kaetud kompromissiga või siiski, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd muudatus kuus. siin on raportöörilt muudatusettepanek kes on poolt, palun andke märku, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse on kompromissiga A kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see kiideti heaks kümme, kes on poolt, vastu, eh, see on tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu. mulle näib, et kiideti heaks, niisiis, aga kontrollime. hääletus on alanud. jah, kaheksateist on see, mida hääletame. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on heaks kiidetud. üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapo-, tagasi lükatud kakskümmend üks siin on suuline muudatusettepanek. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. kompromiss C, kes on poolt? vastu, erapooletud see on vastu võetud ja nüüd kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud. mulle näib, et heaks kiidetud, aga parem kontrollime. niisiis kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend ja nelikümmend üks on kaetud kompromissiga C. nüüd nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kolm on kaetud kompromissiga C ja nelikümmend neli on tagasi võetud. ise võtsin selle tagasi, jah. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükata, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, äh, heaks kiidetud, nelikümmend üheksa, oot-oot, see langeb ära, sest nelikümmend kaheksa võeti vastu, viiskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunkt E. kas neljakümmend viit ei võiks uuesti hääletada, sellepärast et hääletus käis nii kiiresti, et äh, poolt ja vastu käed läksid siin segi. kas me võiks neljakümmend viit uuesti hääletada? hästi, olen nõus. niisiis, kontrollime elektrooniliselt. nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud ja lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud ühehäälselt, õnnitlused raportöörile. ja nüüd kodukorra reegel üheksakümmend, hääletame. hääletame siis Martini raportit. niisiis niisiis, alustame hääletust. minule jõudnud infoni on muudatus üks tagasi võetud. raportöör, kas te kinnitate seda? siis neli, kes on poolt? vastu me peame kontrollima, niisiis hääletus on alanud, muudatus neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd muudatus kaks kes on poolt, vastu, heaks kiidetud, viis langeb nüüd ära ja nüüd muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud ja kuus langeb ära nii et lõpphääletus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas keegi soovib sõna võtta? meil on nüüd lõpphääletus nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on heaks kiidetud õnnetlused meie raportöörile. ja nüüd oleme hääletuse lõpetanud. vi prego di rimanere prego i colleghi prego i colleghi kallid kolleegid, palun ärge lahkuge, palun jääge saali. meil toimub nüüd kuulamine professor Veideriga. palun ärge jätke mind siia üksinda. me otsustasime ju korraldada eh, Euroopa tulevikualase mõttevahetuse prego i colleghi di rimanere, di non allontanarsi. ma kutsun üles, lugupeetud saadikud, ärge lahkuge Allora riprendiamo i nostri lavori. nii, jätkakem. me oleme tublisti maha jäänud oma ajakavast ja ma vabandan eh, kõigi eest. Eh, härra Vaileri ees samuti, kes on pidanud saali ukse taga ootama. aga ma selgitasin talle, et me hääletasime väga tähtsaid raporteid ja sellepärast ei saanud katkestada hääletusprotsessi nüüd on meil tegemist kuulamisega, mida me väga tahtsime pidada, nimelt me käsitleme Euroopa tulevikku. ja äh, äh, arutame ka võimalikke stsenaariume tulevikuks ning eriti seda aruannet, mille pealkiri on uus Euroopa pakt, strateegilised valikud Euroopa tuleviku jaoks ja äh, härra Vailer juhib äh, arutelu sel teemal, tema on Euroopa Ülikooli Instituudi president. Mm, äh, tuletan meelde, et härra Vailer on mõttekoolkonna autor, Jean Monnet instituudi president Harvardis, Monet instituudi president, New Yorgi ülikooli eh, õiguskoolis, juurakoolis ja samuti eh, olnud advokaatide nõuandekogude, juristide nõuandekogude juht ja nüüd on meil võimalik temaga arutada neid teemasid poolteist tundi. meie arutelu on jagatud kahte ossa Eh, esimeses osas me kuulame härra, härra Vaileri sissejuhatava kõne. ma tänan, härra esimees, mu daamid ja härrad. ma ei tea, eh, kas ma peaksin ennast nüüd siin eh, tundma ennast lõvikoopas olevat Taavetina või vastupidi. aga tõesti, ma tunnen suur, lugavat austust teie ees, kes te siin tegelete Euroopa demokraatiaga, arutate demokraatiaga seonduvat teemasid ja teen oma parima. ma tahaksin alustada sellest äh, küsimusest, mis äh, on teil üleval siin Euroopa Parlamendis. tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa, kui esimesed otsesed valimised toimusid, siis valimisaktiivsus oli öö, äh, madalam kui Euroopa Liidu liikmesriikide keskmine kuuskümmend protsenti ainult ja tollal oldi hämmastunud, miks ei olnud valimisaktiivsus laiem, suurem ja vastus oli, et miks peaksid inimesed tahtma hääletada, kui Euroopa Parlament omab nii vähe võimu. ja prognoos oli selline, et sedamööda, kuidas Euroopa Parlament saab võimu juurde, siis ka valijate huvi hakkab kasvama sest kui parlament midagi teha ei saa, siis miks nende poolt hääletada, aga kui tal võim on, siis on ka, tasub tema poolt hääletada. ja nüüd parlamendis on üleval küsimus Euroopa demokraatias on väga aktuaalne küsimus Euroopas laiemalt järgmine. nüüd aastast seitsekümmend üheksa kuni kaks tuhat üheksa on Euroopa Parlamendi volitused dramaatiliselt laienenud ja täiesti põhjendatult suurenenud aga samas äh, kõik järjestikused valimised äh, on olnud ikka väiksema ja väiksema osalusega, nii et viimane kord aastal kaks tuhat üheksa äh, vaid pool nendest käis hääletamas, kes aastal tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa hääletasid, mis tähendab seda, et mida rohkem volitusi nagu Euroopa Parlament näikse saavad, seda vähem huvi näikse valijatel olevat parlamendi vastu ja väga mitmesuguseid selgitusi on selle kohta kõlanud. üks tüüpiline on, et on paremini vaja selgitada kõike inimestele. minule see selgitus sugugi ei meeldi. see näikse nagu olevat selline vale arusaam, mis marksistidel oli, et inimesed ei saa aru või Brecht ütles, et inimesed on pettunud, muutkem selleks siis inimesi kõigepealt, et asi teistsugune oleks. ja mul on alternatiivne selgitus. nimelt demokraatia tuumaks on valikuvõimalus. kui me vaatame oma demokraatilisi süsteeme, kas Prantsuse presidendisüsteemi või Ühendkuningriigi parlamenti või Saksa või Itaalia süsteemi, need on kõik väga erinevad, aga samas on kaks tunnusjoont, mis iseloomustavad kõiki demokraatiaid ja kui neid kahte tunnusjoont ei ole, siis on raske veenda inimesi, et nad osalevad valimistega demokraatlikus protsessis. ja et neil on valikuvõimalus. kui inimesed lähevad hääletama, siis nad näevad ennast tegevat kahte asja. esiteks nad hääletavad selle poolt, kes neid valitsema hakkab ja teiseks nad hääletavad mind mingilgi viisil selle poolt, kuidas neid hakatakse valitsema ja kui me selle nüüd poliitikateaduste keelde tõlgime, siis on see aruandekohustuse põhimõte ja esindatuse põhimõte. esimese teema võime ka teistpidi pöörata. kui te lähete hääletama, siis te tahate, et te saaksite närukaelad võimult kõrvaldada ja vahetada valitsust ja et tuleksid valitsema teistsugused inimesed, taotlete te valides. ja te tahate uskuda sellesse, et kui piisaval arvul inimesi hääletab ühtemoodi teiega ja see on siis, selle nimi on hääletajate, valijate eelistus, siis saab sellega mõjutada ka seda, kuidas teid valitsetakse. nii et eh, see on enamus kui enamus parlamendis on vasakpoolsed, siis ka parlamendi poliitikad on vasakpoolsed ja kui parlamendis on parempoolsed ülekaalus, siis parlamendi poliitika ka kaldub parempoolse suunda. see loomulikult ei to toimu nii, et üks-üheselt on valijate hääled poliitikas kajastatud, aga eelistused küll. oma häälega ma saan muuta seda, kes mind valitseb, saan närukaelad kõrvaldada võimult ja ma saan ka kuidagi kujundada seda poliitilist suunda, milles poliitika hakkab kulgema. nüüd see, kuidas Euroopa on üles ehitatud, see ei ole mingi salanõu ega meepott, sugugi mitte see kriitika ei pea paika, vaid see pigem on Euroopa Liidu institutsionaalse struktuuri äh, alus, DNA nii-öelda. see äh, alus põhimõte, mis demokraatial on, on siin puudu. ja ei ole Euroopa Liidu elus ühtegi ajahetke, kus valijad kui nad piisaval arvul toetust saavad, annavad mingile ideele, annab neid närukaelad, võimaluse närukaelad võimult kõrvaldada. Euroopas paraku nii see ei käi nagu riikides. siin on tegemist eh, nagu valitsemisega ilma valitsuseta ja kui me võtame kellegi nagu näiteks Euroopa Komisjoni president, ta ei ole peaminister, küll aga on tal suur mõjujõud. Eh, varasemal ajal oli nii, et ei olnud mitte mingisugust seost eh, Euroopa Parlamendi liikmete poolt hääletamise vahel ja selle vahel, kes saab Euroopa Komisjoni presidendiks. nii et aruandekohustus ei domineeri siin, kui inimesed lähevad Euroopa Parlamendi hääletusele, siis ei teki neil tunnet, et nad tõesti hääletavad selle poolt, kes hakkab valitsema või kes ei hakka enam neid valitsema. ja taasvalimine ei kehti ka Euroopa Parlamendi puhul samadel alustel. väga vähesed saavad öelda kätt südamele pannes, et nende väljavaade tagasi valitud saada Euroopa Parlamendi sõltub sellest, mida nad varasemal ajal siin parlamendis on teinud. see lihtsalt ei toimi selles süsteemis nii. ja teiseks ei ole ühtegi teaduslikku uurimust, mis oleks näidanud, et on olemas süstemaatiline side enamuse vahel Euroopa Parlamendis või paljususe vahel Euroopa Parlamendis, ükskõik kas siis paremal tiival või vasakul tiival ja selle suuna vahel, mille Euroopa Liit on jalge alla võtnud. valijate eelistused Euroopa Parlamendi valimistel ei kajastu süstemaatiliselt nendes poliitikates, mida Euroopa Liit ajab. see on tõsiasi teaduslikult põhjendatud, ei ole seost nende kahe poole vahel. ja äh, see toimib ühe suure hääletuse puhul ja teise suure hääletuse puhul, aga äh, kui parlamendis on parempoolne enamus, et siis me saaksime vaadata, äh, et ka viis aastat on Euroopa siis parempoolse poliitikaga, see ei ole nii. ja inimestel ei tekigi nii tunnet, et kui nad lähevad parlamendivalimistele, et siis nad kas saavad hääletada selle poolt, kes neid valitsema hakkab või et nende hääl tõesti ka mõjutab seda suunda, mille Euroopa Liit võtab. ja nagu te teate, äh, äh, valimised Euroopa Parlamendi ka kujunevad tegelikult siseriiklikeks valimisteks, kus tegelikult avaldatakse oma suhtumist oma riigi valitsuse tegemistesse see võib nüüd muutuda ja võib muutuda üsna tähendusrikkalt tänu sellele, mida te olete teinud nende eelseisvate valimiste nimel. Because what they, it's been on the books sest see, mis on kirjasõnas olnud pikka aega, on olnud kaalumisel, on üks asi, aga nagu itaallased ütlevad, et väga lihtne on rääkida, aga teod on see, mis loeb. nii et Euroopa Parlamendi praegune president, teda on vaja tunnustada selle eest, eh, pakkus välja selle idee ja otsustas seda ellu viia ja on neid, kes seda toetavad. Eh, nimelt Euroopa Parlamendi eelseisvatel valimistel eh, kaudselt antakse võimalus ka inimestel valida, hääletada järgmise Euroopa Komisjoni presidendi poolt see oli muidugi eh, selline hasartmäng, aga fraktsioonid läksid kõik selle ettepanekuga kaasa, kõigil on oma kandidaat üles seatud ja juba valimiskampaania on hakanud ja sellel ma peatun mõne hetke pärast. nii et tegemist ei ole enam selliste valimistega, nagu varasemal ajal on olnud, vaid inimestele nüüd öeldakse, et grupeering või partei, kes võidab valimised, aga siin on väike küsimärk, et et eh, kuidas nüüd öelda, kes siis valimised on võitnud, et temast saab ka järgmine Euroopa Komisjoni president. Eh, mida see kõik nüüd tähendab? kuivõrd tähtis see kõik on? ja millised ohud siin on? kõigepealt jah, tegemist on veelahkmega ja väga huvipakkuva veelahkmega, sest seda kõike tehakse ilma aluslepinguid muutmata. see näitab, et see on tegelikult palju olulisem samm kui mis tahes demokraatlik samm, mis oli välja pakutud sellel põhiseadusel, mis läbi ei läinud. ja potentsiaalselt, mida see tähendab Euroopa demokraatiale, ta pakub palju rohkem võimalusi kui mis tahes muu algatus, mis oli kirjas selles nurjunud konstitutsioonis, põhiseaduses, sest potentsiaalselt nüüd antakse valikuvõimalus ja seda Euroopa valimissüsteemi keskmes. aga demokraatia ilma poliitikata ei ole demokraatia. jah, see ema ja õunakook teemad, see on midagi, millesse kõik parteid uskuvad, usuvad samuti nagu subsidiaarsusesse ja läbipaistvusse, kõik parteid usuvad ja siin ei ole mingit valikuvõimalustki. aga nüüd esimest korda tekib valikuvõimalus on valikuvõimalus mitte täpselt selles osas, kes valitsema meid hakkab me ei saa öelda, et Euroopa Komisjoni president eh, ei ole Prantsuse või, või Inglismaa juht või riigipea. samas aga on see ometi väga sümboolne võimalus, väga palju võib siin ka valesti minna. mis võib kõigepealt valesti minna? nimelt, et jälle toimub lihtsalt iludusvõistlus sest valitakse presidendikandidaatide vahel ja mitte poliitikate vahel. väga palju sõltub ka Vassiljeva vahenditest. härra Schulz ja härra Juncker tuleb kutsuda ikka ja jälle esinema avalikkuse ette ja küsida neilt, miks teie poolt tuleks hääletada ja mitte kellegi teise poolt ja mida, mismoodi see muudaks Euroopa Liidu tulevast kuju, kui ma teie poolt hääletan on vaja sundida neid välja tooma, neid poliitilisi erinevusi ja mis neil on välja pakkuda. ja ei piisa sellest, kui nad väidavad, et mina olen suutlikum poliitik kui keegi teine, mõlemad kandidaadid on väga suutlikud, aga tuleb küsida seda, et kuidas tei-, kui ma hääletan teie poolt, kuidas see muudab Euroopat ja kuidasmoodi see Euroopa saab olema viimasel aastal teistsugune kui Euroopa, mida teie vastaskandidaat hakkab taotlema. nii et eh, siin on vaja tõesti saada teada, milli, mismoodi muutub kandidaadi poolt hääletades Euroopa suund. teiseks, nad peavad ka tulemusi näitama. Euroopa Komisjoni presidendi mõju tegelikult komisjoni töö korraldamisel on piiratud, sest tegemist on kollegiaalse organiga, mis tähendab seda, et kandidaadid suudavad tõesti täita muuta oma programme, kõigi selles erisustega, kui nad tõesti kasutavad täiel määral ära selle võimu, mis alusleping neile annab ja nad saavad kujundada ka volinike kolleegiumi ja et neil on seal enamuse toetus, sest vastasel korral ei suuda nad täita neid lubadusi. et eh, kui te minu poolt hääletate, siis Euroopa võtab selle suuna jalge alla ja mitte tolle suuna. see on jälle üks väga uus aspekt. ja peab olema ka Euroopa Parlamendi toetus. seesama paljusus või enamus Euroopa Parlamendis peab olema, kes toetas ju ka presidenti, kui ta komisjoni presidendiks sai. jah, see saab olema väga teistsugune Euroopa, kui me täna tunneme, sest komisjonil saab olema president, kes valiti kaudselt inimeste poolt talle antud mandaadiga ja mitte triviaalsete küsimustega eh, poolest ei erine ta oma konkurentidest, vaid sisuliselt ja annab Euroopa Liidule uue suuna ja tal on ka Euroopa Parlamendi paljusus või enamus toetuseks. jah, meil on ka ju tasakaalu ja kontrollimeetmed Euroopa Liidus, meil on ka nõukogu, aga samas saab Euroopa Komisjoni presidendil olema väga tugev mõju sellele vaatamata. aga mis võib valesti minna, võib-olla äh, avalikkus ei huvitu sellest. jah, härra Schulz äh, Portugalis ja Kreekas, kui ta kampaaniat teeb, kas äh, kas üldsus tunneb selle vastu huvi, kõik sõltub muidugi kampaaniast endast ja ka massiteabevahenditest ja teiseks, ja see seondub esimesega, võib-olla ei hakka valimisaktiivsus siiski kasvama ja kui valimisaktiivsus ei kasva, siis valimiste legitiimsus kahaneb ja surve nõukogule, et ta tõesti nüüd järgib eh, parlamendi soove ja presidendi soove ei tarvitse täituda kui. kui viisteist või kakskümmend protsenti kasvab valimisaktiivsus, siis on ka raskem parlamendil keelduda valikuvõimaluse järgimisest. ja kolmandaks, võib-olla, et mitte ükski partei ei võida selget enamust, siis keda kuulutada võitjaks, kas parlament on ikka piisavalt oskuslik, et parlamendi kandidaat Gruusiat presidendiks üles seada. minu prognoos on, et valimisaktiivsus kasvab. ja mitte ilmtingimata selle tõttu, et eh, nüüd on meil parteide kandidaadid vaid lihtsalt sellepärast, et Euroopa vastased on palju tugevamatel positsioonidel. Nemad suurendavad huvi valimiste vastu ja samas põhiliini parteid ka peavad pidema, pidama hoopis energilisemat valimisvõitlust, mitte sellepärast, et nad väga Euroopa pärast südant valutaksid, aga sellepärast, et nad on mures nende reitingu eest äh, avaliku arvamuse küsitluses koduriigis. nii et äh, kindlasti on aktiivsus palju suurem, kui ta oli aastal kaks tuhat üheksa. ja see äh, tähendab, et võib-olla meil on palju suurem aktiivsus ja kui meil aktiivsus on suurem, siis kõik see võib teostuda, millest ma rääkisin aga ma tahaksin lõpetada ühe väga tähtsa küsimuse, kas Euroopa on kõigeks selleks valmis, et meil saab olema selline politiseeritud Euroopa Komisjon? kuni seni ajani komisjoni enesetunnetus on olnud järgmine. ta on öelnud, et ta räägib kogu Euroopa nimel, et ta on parteipoliitikast kõrgemal, et ta ei ole ideoloogiline organ, et ta ei seosta ennast sellega, mida tahab üks või teine poliitiline fraktsioon ja et ta on professionaalselt väga pädev ja tänu sellele legitiimne ja tal on väga head tulemused. kui poliitik nüüd välja valitakse Euroopa Komisjoni presidendiks, siis see varasem pol-, poliitilise äh, olukord muutub ja siis ta ütleb, et ta ei ole enam parteiline äh, ametnik, vaid ta on Euroopa Komisjoni president ja seega parteitu kõigi eest väljas see on siis, kui Euroopa Komisjon ei ole poliitiline organ ja isegi nõukogu, nõukogu on alati rääkinud sellest, et tegemist ei ole parteipoliitilise organiga. Merkel ei tule sinna nõukokku ega ütle selle, et ma olen kristlik demokraat ja sellepärast ma toetan seda ja teist ja kolmandat. ei, ta ütleb, et ta esindab kogu Euroopat ja parteipoliitiliste asjadega nendes kahes organis ei tegu, tegutse, tegeleta ja nüüd see, mis Euroopa Parlament on ekspert, eksperimendina välja pakkunud, on tõesti veelahe. sest kui tõesti sellel ideel on edu ja nõukogu ka järgib seda, et komisjoni president ei ole lihtsalt iludusvõistluse võitja, vaid tal on poliitiline programm, ta võtab konkreetse suuna jalge alla ja teda toetab kolleegium volinikest ja ka parlament, siis saab olema meil täielikult uus Euroopa, aga kas me oleme valmis selliseks poliitiliseks Euroopaks, kas me oleme valmis maksma demokraatia hinda nii, nagu ma sellest rääkisin, sest demokraatia ilma poliitikata ei ole demokraatia. aga see tähendab seda, et Euroopa saab olema hoopis teistsugune kui see, mida me täna siin näeme. Grazie professor Weiler eh,, adesso. suur tänu, härra professor Weiler tänan ka selle eest, et teie ettekanne oli väga konkreetne. me jälgisime seda väga suure huviga. nüüd saab sõna härra professor Emmanuelidis Euroopa Poliitikakeskusest. tema koostas ka selle raporti, millest me rääkisime, just Euroopa uus pakt. kahjuks kaks teist kolleegi, kes algselt pidid tulema, ei saanud täna siia tulla pärast härra Emmanuelidise ettekannet alustame arutelu, niisiis me räägime nendest kahest ettekandest üheskoos. kõigepealt aga sõna härra Emmanuelidisele. Äh, suur aitäh! Äh, suur aitäh teile, esimees, ja suur aitäh ka AFCO, AFCO komisjonile, et mind täna siia kutsusite, et ma rääkisin võimalikest strateegilistest valikutest Euroopa Liidu tulevikus. mina Äh, peaksin olema veelgi arglikum kui minu kolleeg professor Vaeler. aga ma üritan vaadata äh, pisut kaugemale tulevikku ja lähen kaugemale Euroopa Parlamendi eelseisvatest valimistest selleks, et äh, tutvustada mõningaid valikuvõimalusi, kuhu Euroopa Liit võib liit jätkuda järgmise poliitilise tsükli jooksul, järgmiste aastate jooksul. ning äh, ma tuginen oma sõnavõtus siis äh, uuele Euroopa paktile, mida toetavad umbes üksteist sihtasutust ja meie ülesanne oli välja töötada siis need võimalikud strateegilised valikud, jutt ei ole stsenaariumitest, mitte sellest, kus Euroopa Liit on viie, kümne, kahekümne aasta pärast, vaid räägime lihtsalt valikuvõimalustest tegelemegi nendega, arutame neid teiega ja ka paljude teistega. meil toimub nelikümmend kuni viiskümmend üritust kuueteistkümnes, seitsmeteistkümnes liikmesriigis. härra Schöpflin osales ühel, mis toimus mõned nädalad tagasi Budapestis ja meie ülesanne on anda ka tagasisidet selleks, et töötada järgmises faasis juba välja konkreetsed ideed äh, koos nende inimestega, kes tegelesid ka strateegiliste valikutega ning äh, tahaksingi praegu keskenduda nendele valikuvõimalustele, aga tahaksin minna ka natuke kaugemale ning äh, üritada äh, panna need valikuvõimalused poliitilisse vaatevinklisse, küsida, kuhu me praegu liigume, arvestades neid valikuvõimalusi. millised need valikuvõimalused siis on? kõigepealt meie kus siis meie arvates Euroopa Liit praegu on, milline hetkeseis on? antud hetkel on tegelikult väga raske öelda, kus me täpselt oleme. tõenäoliselt äh, kümne, viieteistkümne aja, aasta pärast ajaloolased peavad hindama, mida see periood, see viimase viie-seitsme aasta kriis on tähendanud Euroopa jaoks ja mida see on toonud kaasa Euroopa integratsiooni jaoks ei ole veel selge, kas need Euroopa integratsiooni äh, alusseadused äh, paika peavad, et kas Euroopa Liit ikka muutub äh, kriisi tõttu tugevamaks, sellepärast et olukord on praegu endiselt veel väga muutlik. me oleme näinud, kui palju kahju see kriis on kaasa toonud ja nendest ülesaamiseks ei kulu kuid, vaid aastaid aga igatahes on olukord praegu parem, kui see oli kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta suvel pärast seda, mida tegi Euroopa Keskpank süsteemsest aspektist on olukord praegu parem ja ma kasutan sõna süsteemsest, äh, sellepärast et kui minna liikmesriikidesse, kui ma lähen oma kodumaale Kreekasse, siis ma ütleksin, et olukord on, kui mulle öeldakse, kui ma ütleksin, et olukord on praegu parem kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siis öeldakse mulle, teed nalja või tööpuudus on tohutu ja nõnda edasi, ma olen kaotanud kolmandiku oma sissetulekust ja sina ütlesid, et olukord on praegu parem, kui see oli kaks tuhat kaksteist aga süsteemses mõttes äh, olukord on ikkagi parem. kui vaadata nüüd aga Euroopa integratsiooni järgmist faasi, siis siin on üsna suur ebakindlus, ei ole sugugi kindel, millises suunas Euroopa Liit liigub eelseisvatel aastatel ja nüüd tulevadki mängu need viis strateegilist valikuvõimalust. tutvustaksin neid kiiresti ja üsna äh, objektiivselt, kui te vaatate raporteid, siis te näete, seal on neid viit valikut palju põhjalikumalt analüüsitud. esimene valikuvõimalus äh, ja kasutan siin sellise tööriistakasti analoogiat, äh, niisiis äh, käigukasti analoogiat, kõigepealt esimene käik siis nii-öelda me peame minema tagasi põhilise juurde, me peame tunnistama, et see, mida me varem oleme teinud, oli liiga ambitsioonikas, Euroopa Liit ei liigu äh, kunagi selle üha tihedama liidu suunas, mida, mis on kirjas aluslepingus, Euroopa Liidust ei saa mitte kunagi majanduslik ja poliitiline liit, mida see iganes ka ei tähendaks. Äh, me peame äh, õppima nendest vigadest, mis on tehtud ja võib-olla isegi taasnatsionaliseerima mõned asjad ja lammutama näiteks euroala. ja keskenduma tõesti sellele, mis on Euroopa Liidu keskmes, nimelt ühisturule Äh, nii et, et äh, püüdlused luua tõelist majandus- ja rahandusliitu ei äh, ole saavutatavad ja seetõttu me ei peaks keskenduma sellele, et üritame parandada seda, mida parandada ei saa, vaid peaksime põhialuseid parem tugevdada. teine valikuvõimalus on varasemate saavutuste konsolideerimine või kui kasutada käigukasti analoogiat jällegi, siis ähm, äh, jah, me liigume küll edasi, sellepärast et äh, viimastel aastatel on äh, mit-, mitmeid asju tehtud, majanduse juhtimist on reformitud, me oleme loonud ka sellise nõndanimetatud piiratud pangaliidu, nii et, et liikumine siiski käib, aga meil on vaja aegade asju konsolideerida Eh, nii Euroopa tasandil kui ka selleks, et viia läbi täiendavaid reforme riiklikul tasandil ning praegu ei ole õige aeg olla liiga ambitsioonikas. Need liikmesriigid, kes seda valikuvõimalust eh, toetavad, ütlevad, et meeleolud liikmesriikides on praegu üsna negatiivsed ja kui me tahaksime olla ambitsioonikamad, siis see võib anda tagasilöögi ja viia meid valesse suunda Euroopa Liit ei peaks uuesti äh, tulema tagasi aluslepingute läbirääkimiste juurde, peaks hoopis keskenduma äh, sellele, mida poliitikud nimetavad siis äh, saavutuste legitiimsuseks ja üldse saavutamiseks. kolmas valik on, et sellest ei piisa. me tahame ambitsioonikalt edasi liikuda, see on selle vali-, see on selle valikuvõimaluse nimi me eh, tunnistame, et ei piisa nende mineviku saavutuste konsolideerimisest, kriis pole veel läbi, meil on vaja olla ambitsioonikam, meil on vaja rohkem meetmeid, et majandust ja eh, rahandust ja selle, selle, nende integratsiooni süvendada. ja on vaja ka ausat arutelu. Eh, meil ei ole sellist arutelu viimase kolme-nelja aasta jooksul olnud, arutelu Euroopa Liidu üle, kus väga paljud otsused on langetatud suletud uste taga me peame liikuma edasi ambitsioonikamalt, ilma et me uusi eraldusjooni looksime. see tähendab, et kui me tahame tulla tagasi aluslepingute juurde ja muuta Euroopa Liidu institutsionaalset struktuuri, siis tuleb teha seda niimoodi, et kõik liikmesriigid seda toetavad, see loomulikult vajab üksmeelt, vajab häid kompromisse, aga niimoodi väldiksime uute eraldusjoonte tekkimist nii-öelda äh, Äh, jagamist tuumik-Euroopaks ja mitte tuumik-Euroopaks. neljas valikuvõimalus on, et tuleb teha tõeline hüpe edasi, mõned nimetavad seda föderaalseks valikuvõimaluseks. meie oma raportis teadlikult ei kasutanud sõna föderaalne, me räägime täielikult välja kujunenud majanduslikust, poliitilisest, sotsiaalsest ja finants-Euroopast äh, ja konkreetsed meetmed on ka raportis välja toodud, me tahame luua sellise Euroopa valitsuse, ja seadusandliku kogu, millel on tugevamad volitused selleks, et võtta, võtta vastu otsuseid, mis peegelduvad, peegeldavad Euroopa huve ning eh, tahame Äh, saada jagu siis äh, ka nendest probleemidest, mis puudutavad ühi-, seda, et meil on ühisvaluuta, aga endiselt võitleme riiklike huvide eest ja siin tahetakse luua ka äh, selliseid riigiüleseid demokraatlikke struktuure, mis lähevad palju kaugemale sellest, millest rääkis professor Vailer ja siin on veel üks oluline erinevus võrreldes teiste valikuvõimalustega, kui kõik liikmesriigid ei ole valmis seda teed edasi minema, ja soovib ainult äh, teatud äh, grupp riike, siis neil peab olema võimalus selles suunas liikuda, isegi kui see tähendab, et me loome euro, loome euroala või mingi lepingu, äh, mida mõned ringkonnad propageerivad ja viiendaks tuleb muuta kogu Euroopa loogikat jah, me liigume kiiresti edasi, aga teises suunas ja selle valikuvõimaluse pooldajad ütlevad, et see arutelu, kas meil on vaja rohkem või vähem Euroopat, on ennast ammendanud. kui me vaatame neid varasemaid valikuvõimalusi, mõned, mis lähevad tagasi, mõned, mis tahavad liikuda edasi, need lähenemised kõik lähtuvad äh, sellest äh, äh, kolme B loogikast see viies valikuvõimalus ütleb, et selline lähenemine on liialt lihtsustatud, me peame minema kaugemale sellisest lihtsustatud loogikast ja peame riikliku mudeli Euroopa tasandile üle võtma. sellepärast, et teatud takistused on omet-, endiselt olemas, meil ei ole Euroopa ruumi, Euroopa teemast, meil ei ole sellist lingua francat, millega omavahel suhelda ja kas üleüldse on mõistlik komb-, äh, kanda üle riiklik mudel Euroopa tasandile, sellepärast et ka riiklikud mudeleid ise pole eriti jätkusuutlikud ja lähtuvad lühiajalistest valimisväljavaadetest. aga igatahes tuleks tõesti rohkem arvestada avalikkusega ja sellega, kuidas avalikkust poliitika kujundamisse kaasata, näiteks kohalikud referendumid ja niisiis, need on need viis valikuvõimalust Äh, tagasiminemine siis põhiajalise juurde, konsolideerimine ja ambitsioonikas edasiliikumine, hüpp, äh, suure hüppe tegemine ja siis äh, suuna muutmine. ja nüüd loomulikult tuleb kõik need asjad panna ka poliitilisse vaatevinklisse, seda raportis ei ole, nii sellest, kus, kuhu me siis oleme jõudnud? ma ei taha siin hakata mingeid sood-, soovitusi andma, tahan lihtsalt analüüsida olukorda ja äh, vaatan siis praegust olukorda just kirjeldatud valikute hulgas. mulle näib, et me ei ole päris selged, mis otsa, suunas me liigume, aga mulle tundub, et me liigume valikuvõimaluse kaks suudas, see on siis saavutuste konsolideerimise suunas jah, mõned propageerivad ka põhilise juurde tagasipöördumist, need, kes räägivad taasriigistamisest, aga see seisukoht ei ole enamuses kui nüüd minna, eh, rääkida siis eh, suurest hüppest edasi, siis seda seisukohta ka enamus ei toeta. nii et, et mulle näib, et saavutatu konsolideerimine on tänapäeval kõige äh, laiemalt levinud, aga ärgem ennast valesti äh,, valesti aru saada. meil on äh, tõesti ka neid, kes leiavad, et äh, Äh, võib-olla tõesti õnnestub meil tulevikus luua ka lepingulised suhted ja, ja liikumised selles suunas on olemas, aga muus osas midagi palju ei muutu. kui vaadata, mida Euroopa Komisjon oma äh, kavas palus, siis äh, kui te loote Herman Van Rompuy juhitud presidentide rühma koostatud raportit, siis seal ei räägita enam ühtsest Euroopa hoiuste ja tagasisesüsteemidest või automaatsesest stabiliseerujatest ja pensionite ja töö äh, ja muu kindlustamisest ja äh, seega kõik viitab äh, võimalusele kaks varasemate saavutuste kinnutamisele, sellepärast et liikmesriigid lihtsalt ei taha edasi minna. kardetakse, et niimoodi avatakse Pandora laegas läbi konvendi ja läbi uute lepingute sellepärast, et aga ja üleüldse, kuidas saavutada kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel üksmeel selleks, et lepingud läbi vaadata. samuti kardetakse, et kui lepingud läbi vaadatakse, siis ratifitseerimine kukub läbi ning samuti kardetakse, et mis saab siis, kui eh, teatud liikmesriigid tõesti referendumi korraldavad. samas tahavad eh, liikmesriigid aga reforme jätkata, nad tahavad, et eh, asjad siiski ka mingil määral liiguvad Nad tahavad asju hoida liikumises ja näiteks eh, kui me vaatame kantsler Merkeli sõnavõtte, siis ta viitab sellele, et aluslepinguid tuleb muuta, eh, aga ta ei räägi konkreetselt, eh, milliseid muudatusi ta tahab teha või protsessist, kuidas lepingut muuta. niisiis, reformid liiguvad küll edasi, aga suhteliselt ähmaselt, sellepärast et peaeesmärk on võita aega. see on olnud eesmärk ka viimastel aastatel Äh, teha teatud asju ja reageerida, kui surve läheb liiga tugevaks. aga nüüd on küsimus selles ja sellega ma ka lõpetan, kas vaja on ikka midagi rohkemat teha? kas me peame õppima mineviku vigadest, kui me kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel eurostruktuuriga äh, pausi tegime, sest piisavat poliitilist tahet edasiliikumiseks ei olnud. kas ajalugu kordub, kas me ei õpi oma vigadest? ma arvan, et kõige suurem väljakutse, mille ees me seisame, on, on killustatus. mõned nimetavad seda ka polariseerimiseks, aga mina kasutaksin sõna killustatus. killustatus Euroopa Liidu ja kodanike vahel Äh, kodanikud on pööranud selja Euroopale, majanduslik killustatus liikmesriikide vahel, äh, üha kasvav erinevus isegi euroala riikide majanduste vahel, üsna kasvav majanduslik mitmekesisus ja killustatus riikide vahel ning üha rohkem umbusku liikmesriikide vahel ja isegi kogukondade vahel liikmesriikides, mis minu arvates mõned aastad ei olnud veel võimalik Äh, aga sellised ajaloolised äh, pahameeletunded ja muu säärane, see on kõik jälle pead tõstnud ja ka sotsiaalne killustatus äh, siis nende vahel, kellel on ja nende vahel, kellel pole. ja selline killustatus muide soosib igasuguseid äh, Eh, Euroopa vastaseid jõuste ja seetõttu mulle tundub, et võib-olla me peaksime olema natuke ambitsioonikamad ja mitte ainult üritama asju konsolideerida, aga kuidas seda antud hetkel teha, sellepärast ma olengi täna siin, et teiega seda arutada, kuulata teie seisukohti, sest nagu ma ütlesin, eh, nende arutelude põhjal teeme me edasist tööd ja tahame välja töötada siis uusi ideesid Euroopa jaoks ja seetõttu ootan suure huviga meie tänast arutelu, aitäh! Grazie allora ai due professori. suur tänu, suur tänu mõlemale professorile, kes andsid sissejuhatuse meie arutelule. kolleeg Schöpflin soovib esimesena sõna, palun. ma tänan. minu suur tänu teile mõlemale. jah, mulle väga meeldib professor Vaileri sõnavõtt just eh, selle valikuvõimaluse kohta. me kõik oleme nõus, et see on demokraatia tuum, aga eh, ma olen ka nõus sellega, et Euroopa Liidu tasandil seda praegu Euroop ei ole ja see ongi minu arvates ka osa probleemist. aga viis eh, märkust, need on suunatud teile mõnele, mõlemale, härra Manolidisega me juba rääkisime sellest ka Budapestis. esimene asi, ma arvan, te olete nõus eh, sellega, et legitiimsus on vähenenud. Euroopa poliitilise võimu legitiimsus on vähenenud, aga mina lisaksin eh, veel, et see, mida me näeme tegelikult, eh, on selline valgustusajale vastu seisva mõttelaadi pealetung ja ma arvan, et praegu need liikumised, mida meie kuulutame populistlikeks või ekstremistlikeks, endiselt jäävad siiski demokraatia raamidesse veel. aga kui nende nõudlused ja püüdlused ja taotlused äh, ei piirdu selle rahulolematusega, siis on see tõeline demokraatia proovikivi. me ei ole veel sinna jõudnud, aga me peame sellega arvestama. aga jah, see ebaõigluse ümberjaotumine, ebavõrdsuse kasv, mida me näeme, see on täiesti väljakannatamatuks muutunud erinevates äh, riikides, ühiskondades ja ma arvan ka, et Euroopat süüdistatakse selles, kas õigesti või põhjendamatult, see on teine küsimus, see on tunnetuse küsimus. jah, te rääkisite siin valimisosalusest, aktiivsusest. Äh, ma ei tea kas te tunnete härra Donald Savoa töid, kui jah, siis te teate neid argumente, mis seal kirjas on, nimelt kodanikuühiskond, vabaühendused, igasugused aktivistide rühmad, nende kasv poliitika valdkonnas on tegelikult kaasa toonud võimu fragmenteerumise ja tulemuseks on see, et seadusandjate prestiiž on hakanud langema ja Äh, seda võib äh, nüüd lihtsalt veel äh, võimendada Euroopa Liidu tasandil. ja siin ma olen nõus teiega, et kõik tahaksid, et Euroopa Liidu parlament oleks suuremate, suurema legitiimsusega, suurema mõjujõuga. nüüd retooriline küsimus on, miks see mitte mitte tunnustamine eh, Euroopa poliitikas on toimunud. minu vastus on, et väga raske on kaasata eh, kodanikke või kodanike rühmi Euroopa Liidu tasandil poliitikasse ja te isegi teate seda, et meil ei ole sellist Euroopa teemost, mida tunnustada ja äh, te tegite siis spekulatiivseid ettepanekuid, et Euroopa poliitika on lihtsalt liiga ulatuslik, et inimesed seda tunnetaksid. ja siin te rääkisite ka Iiri referendumist. inimestel on väga raske äh, ident-, tunnetada ennast Euroopa kodanikega, samal ajal ka liikmesriigi kodanikuna ma võin siin omaenda kogemusele tugineda Ungaris. ja jälle eh, see valijate eelistus tegelikult ei leia kajastust poliitikas ja lõpetuseks, et komisjon näeb ennast kui poliitikast kõrgemalt seisva organina, see on, see on jama, eh, see on absoluutselt poliitik-, bioloogiline nähtus, aga kuidas me seda täpsemalt määratleme, on teine asi. ja mis on murettekitav, on see, et komisjon kaldub nägema ennast poliitikast kõrgemal seisvamana, aga samas öö, diskuteerib väga arusaamatul tehnilise kõnepruugi kaudu. ja viimane asi ja see puudutab kogu Euroopa Liidu ülesehitust nimelt tegemist on komple-, globaliseerumise eelse institutsionaalse raamistikuga, mis ei arvesta seda, et väga palju on kõikjal maailmas juurde tekkinud poliitilisi tegutsejaid, kes oma panuse annavad ja iseäranis praegu, praeguses olukorras eh, selles globaliseerunud maailmas see mittesiduv, pehmem jõud on kaotajaks jäänud. jah, meil on siin kogu aeg olnud konfrontatsioon selle pehme jõu ja tugeva jõu vahel, aga tähtis on, et ka see pehmem pool tulemusi annaks. ha chiesto adesso di intervenire il collega Gualtieri. Thank you. härra Gualtieri, ma tänan väga huvitavate sõnavõttude eest härra Emanuliidis, alustan teist. ma arvan, et teil on õigus, kui te ütlete, et praegu see poliitiline variant, mis domineerib, on see teine variant. kui me mõtleme fisk-, Fiskaalliidu ja Majandusliidu peale, siis kõik need läbirääkimised, mis meil on toimunud, tegelikult tulemusi mingisuguseid andnud ei ole samas me ei tohi muidugi alahinnata seda, mis on ära tehtud ja mis toimub Pangandusliiduga praegu. ja SRM on meil Eh, kui meil sellega õnnestub edukalt lõpule jõuda, siis on see edu, aga samas pole mingit kahtlust, et et need poliitilised tingimused on väga keerulised ja teine variant domineerib. eile meil oli siin Briti valitsuse esindaja esinemas, aga eh, samas eh, leiboristide seisukoht mitte referendumit korraldada äh, mulle näib, et isegi kui õnnestub kokku viia need kaks erinevat eh, loogikat, Cameroni loogika ja aluslepingute muutmise loogika Euroopa Liidus, mulle näib, et neid kahte ei õnnestu lähendada, see ei tundu eriti realistlik väljavaade. aga kui me toome nüüd välja selle poliitilise variandi, mille meie poliitiline liider on välja pakkunud ja üritame Eh, vaadata rohkem eh, käimasolevat protsessi eh, ja laiemalt kaugemale vaatama, siis ma võin üsna optimistlikult öelda, et see, mida teie kutsute viiendaks stsenaariumiks, on juba käivitunud kuidagi. nimelt äh, variant on juba teine ja võib-olla poliitiliste algastuste kaudu vastu, nagu härra Vailer tähelepanu juhtis, aga võib-olla ka sisemise dünaamika kaudu, uue mehhanismi kaudu, eriti pärast Lissaboni lepingut õnnestub edasi minna. näiteks meie komisjon väga on toetanud seda tippkandidaadi mehhanismi põhimõtet see on suur reform, ilma et aluslepingut peaks muutma. olen sellega nõus, aga see tegelikult tuleneb ka osaliselt eelmise aluslepingu muutmisest minu arvates. jah, ilma poliitilise tahteta, algatuseta ja sotsiaaldemokraatide kongressi ta ei oleks seda kõike juhtunudki, aga artikkel seitsekümmend seitse on abiks olnud ja e, nüüd e, e, me peame arvestama, mis toimub parlamendivalimistel, käivad konsulteerimised, nii et meil on nüüd olemas alus, lepingu näol alus ja see ka mehhanism, mis võimaldab protsessi politiseerida ja võib-olla tuleviku ajaloolased leiavad, et kõik käivitus tunduvad parem kui meie äh, seda arvasime. ja see, mida te ütlesite, et kodanikud võib-olla veel ei teadvusta seda, aga tegelikult kõik juba toimib. meil on selge eh, parempoolne enamus ja orientatsioon Euroopa Liidu tegevuspoliitikas olemas. ja see eh, toetab meie ettepanekut ja nüüd ma räägin kui sotsialist, et kui te toetate meid ja toetate Schultzi kandidaadina, siis võib, saab toimuda ka muutus, sest see, mida komisjon teeb, on oluline. kuidas stabiilsuspakti on tõlgendatud ja on kasinuspoliitika, see ei olnud ainult ju komisjon, siin oli ka parlamendi ja komisjoni ja nõukogu vaheline kokkulepe aga valimised jah, äh, on andnud meile parempoolse enamuse äh, kõikides organites, aga nüüd on olukord muutumas, vähemasti arvamusavaldused näitavad seda, et toimuvad muutused valitsustes, liikmesriikide tasandil ja ka liidu mõlemas kojas nii-öelda. nii et see tippkandidaadi idee on poliitiline algatus ühelt poolt, aga samas on ka see midagi, mida võib tõlgendada kui juba käivitunud protsessi algust. ma arvan, et institutsionaalne poliitiline dünaamika Euroopa Liidus loob juba sügavamalt muutusi, kui poliitikud seda tunnistavad proua Merkel paar kuud tagasi ütles mitte mitte kunagi ei aktsepteeri me sellist kahe kandidaadi loogikat, aga lõppkokkuvõttes oli ta sunnitud äh, aktsepteerima seda. nii et äh, äh, protsess on käivitunud ja võib-olla isegi tugevam, kui paljud äh, leiavad. ja sama puudutab ka reformi sisu ja võib-olla õnnestub tugevamini ja käima lükata ka reform ja tulemus on veelgi põhjapanevam. nii et on muut-, muutunud Euroopa Liidu mehhanismide loogika tänu meie presidendi algatusele ning asjad on muutumas. ja lõpetuseks professor Vailer juhtis tähelepanu ka paljudele probleemidele, praktilistele muredele, millega meil tuleb tegeleda. kui nüüd see valimisprotsess käivitub, aga Euroopa Ülemkogu korraldab kahekümne seitsmendal õhtusöögi ja kahekümne seitsmendal hommikul on esimeste konverents äh, meil kavas. ja äh, kui ülemkogu nüüd ei taha protsessi üle kontrolli kaotada, seda saab ka nii tõlgendada, aga samas öö, otsus sünnib väga kiiresti pärast valemisi. nii et võib-olla meil tekib isegi kandidaatide pakett, sest otsused tuleb langetada väga kiiresti ja võib-olla siis tõesti pakutakse kõik see välja paketina, seal on ka juba kirjas, kes mis ametikohal hakkab olema, nii et see aset pakutakse välja väga kiiresti pärast valimisi. ja isegi kui meil on proportsionaalne mehhanism, siis eh, see fakt, millisele fraktsioonile hakkavad eh, kuuluma rohkem liikmeid, see sinine ja punane sammas, mis näitab liikmete arvu pärast valimisi, leiab kindlasti suurt kajastust massilebevahendites kogu Euroopas ja ka võib-olla on stiimuliks, et järgmistel valimistel ollakse veelgi aktiivsemad. nii et väga huvitavad protsessid on toimumas, nimelt praktilised muutused, millel on põhiseaduslik mõõde Euroopa Liidus ja tulemuseks võivad olla, et muutub ka selle viie mudeli loogika, mida me kuulsime. suur tänu, ütleb esimees härra Brons järgmisena. professor Vailer ütles, et demokraatiates on kaks valikut valijatel, et kes äh, hakkab äh, valitsema ja kuidas, aga võib-olla ka kolmas valikuvõimalus neil, mis tuleks esimesena, esimeseks seada ja kahe asemele. Nad võib-olla tahavad otsustada, kas äh, nad üldse tahavad nende institutsioonide poolt hääletada, mis on välja pakutud. ja võib-olla see valikuvõimalus ka selgitab seda fakti, et parlamendi võim on kasvanud ja Euroopa Liidu võim on kasvanud äh, ja sellepärast on ka valimisaktiivsus hoopis vähenenud, et ta on kasvanud. kaks tuhat neliteist valimised, öeldakse meile, annavad võimaluse valida alternatiivsete kandidaatide vahel, kes siis saab Euroopa Komisjoni presidendiks, see on tark mõte jah esimest korda pakkus selle välja professor Maduro, kes tuli meie kuulamisele kaks aastat tagasi. ja ta tugines eh, poliitiliste parteide poolt välja pakutud loomulikult kandidaatide vahel hääletamisel, aga siin on kaks probleemi. Eh, et ei ole sellist Euroopa valijaskonda, sellist ühtset identiteediga valimisgruppi. aga siin on hoopis teistsugune nähtus, mis ei ole sama asi. ja teiseks, ettevalmistustöögi on jäänud tegemata. ja see, mis ma nüüd ütlen, ei ole ideoloogiline märkus mina tunnetaks, tunneks ennast samamoodi, kui ma oleksin Euroopa projekti kirglik toetaja. üks näide, ma küsisin äh, äh, ühel mittepoliitilisel üritusel pensionile jäänud äh, inimestelt, et mida nad arvavad Euroopa poliitilise parteidest, nad vaatasid mind tühja pilguga selle küsimuse peale ja siis ma küsisin, et mida te teate selle kohta, et maikuus on teil võimalik valida alternatiivsete kandidaatide vahel, kes saab Euroopa Komisjoni presidendiks ja nad vaatasid mind veelgi tühjema pilguga, nad ei tea kummastki midagi. aga nad muidugi teadsid, mis asi on Euroopa Komisjon ja kes on selle president. aga ma võin öelda, et väga palju inimesi on vähemasti Ühendkuningriigis küll, kes ei tea vastust ka nendele kahele viimasele küsimusele. minu öö, tütar öö, on rääkinud, et tihtipeale, kui talt küsitakse, et mida isa sul teeb, ta ütleb, et ta on parlamendi liige, Euroopa Parlamendi liige ja siis küsitakse talt, aga mis asi see veel on Äh, võib-olla on süüdi massiteabevahendid Ühendkuningriigis, ma ei otsustaks selle üle. ja kokkuvõtteks, kas on võimalik kuidagi Euroopa valimise hääled kujundada öö, äh, häälteks ühe presidendi poolt, et sellisel juhul oleks tal vähemasti häälte paljusus toetuseks aga äh, tegemist äh, võib olla ka sellise hääletusega, mida tehakse äh, pimesi ega hääldatakse millegi poolt, mida isegi ei ole sõnastatud valimissedelis. ma tean, et siin euro-, hääled võivad ka üleöö muutuda nagu Euroopa Parlamendis. kui esimene president Papastamkos kukkus kokku, kokku, siis kõlaski selline väide, et inimesed ei tea tihtipeale, mille poolt nad üldse hääletavad ja nii võib juhtuda ka eelseisvatel valimistel. suur tänu, härra Tahv, järgmisena. jah, ma olen hämmastunud selle väikese eksperimendi üle meie tippkandidaatidega, et see tõesti toimib, on hämmastav see on üks idee, mida me oleme arutanud vist juba pea viisteist aastat. ja see ei realiseeru enne, kui meil saab olema tõeline üle-euroopaline valimisringkond äh, ja võib-olla see juhtub alles aastal kaks tuhat üheksakümmend, kui meil saab olema selline ühtne üle-euroopaline hääletajate nimekiri. aga see on tõesti samm föderaalse parteisüsteemi suunas. ja hääled, mis antakse mitte ainult Martin Schulzi poolt, kes valiti eh, sotsialistide poolt, aga kand-, vastaskandidaat tal ei olnudki, aga Rahvapartei kandidaat Bar-, Barnier kes pidas väga dünaamilise ja atraktiivse kampaania maha, et Juncker kõrvaldada mm, äh, kandidaadi kohalt sellele presidendi kohale, oli samuti huvipakkuv. ma arvan, et Barnier'gi peaks ajaloos tänu sellele oma koht olema. Äh, kõik parteid, kes selles protsessis on osalenud, on suure äh, pinge all, sest Äh, sellisest ohutust äh, parlamendi elust me nüüd liigume äh, väga juhkra ja võib-olla ka lühikese presidendi eluteele. ja kuidas nüüd poliitilised parteid sellest protsessist väljuvalt on selguseta, aga kindlasti on nad ka kannatada saanud ja võib-olla armides, aga kindlasti ka kasvanud, õppinud selles protsessis. aga peamine on see, et kas uus presidendikandidaat komisjoni saab olema legitiimsem kui tema eelkäija Barroso, kes ei ole mingit legitiimsust omanud ja kas ta suudab ka kolleegiumi kujundada kindlameelselt ja sellisena, nagu ta tahab seda näha. ja see ei ole tähtis mitte ainult partei poliitilisest seisukohast, vaid see ka sümboliseerib seda pinget, mis tekib kokkupõrgetest. me ühelt poolt need, kes tahavad et Euroopa Liidu valitsus oleks komisjoni põhjal loodud ja teiselt poolt need, kes tahavad, et see valitsus tugineks äh, nõukogule. ja see saab olema peatähtis küsimus ka järgmisel konvendil, millega tuleb konvendil tegelema hakata ja teie, kes te tahate teada, kuidas asi hakkab välja nägema siis, kui komisjonis kujundatakse valitsus, saate vähemalt Spinelli rühma tekstis seda lugeda ja Bertelsmanni sihtasutuse dokumendis samuti. ja nüüd kolmas märkus Äh, mida ma olen näinud, kui ma olen kasvanud siin oma ametis, siis näen, et üha suurem on äh, erinevus demokraatia vahel liikmesriikides ja liikmesriikide vahel, kui üldiselt arvatakse, seda nii valimisseaduse seisukohast selle seisukohast, kuidas oma regioonidega talitatakse, ka asi läheb keeruliseks, samuti referendumite kasutamisel. ja konstitutsiooni ja praktika, praktilise elu vahel see erinevus liikmesriikide vahel on tõesti tohutu. aga samas, kus tohutu mitmekesisus on nüüd selgeks saanud, samas öö, mõistetakse ka üha paremini seda, kuivõrd sõltuvad on riisest ka põhiseaduslikus plaanis ja poliitiliselt. me võime nüüd täitsa rõõmsasti tahtis sekkuda üksteise asjadesse vanasemal ajal, peeti neid küsimusi riigi siseasjadeks, millesse teised ei tohtinuks sekkuda. kui ma oma blogis kommenteerin härra Rensi uut valimisseadust, siis ma teen seda rõõmuga, sest ma tean, et mind rünnatakse selle peale, seda teevad Renzi toetajad Itaaliast ja seegi on üks osa eh, Euroopa poliitika eh, uutest suundumustest ja poliitika on nüüd dünaamilisem ja energilisem, kui paljud leiavad. ja minu lõpetus, kommenteerimaks praegust valimiste staadiumi, on järgmine. kõige tähtsam otsus, mis tuleb järgmisel parlamendil langetada, on järgmine. kas nõuame, et konvent jälle kokku kutsutakse või mitte? kindlasti öö, äh, muudetakse aluslepinguid, võib-olla isegi öö, mitmes aspektis järgmise parlamendi koosseisu ajal, aga aeg, mil küpsus ja julgus ja tarkus pannakse proovile ühe hääletamise kaudu kindlasti on sellisel ajal tähtis taotleda, et konvent ka kokku kutsutakse. sest meil tuleb äh, tegeleda niivõrd paljude äh, poliitilis-, äh, põhiseaduslike küsimustega, et Äh, liikmesriikide süsteemidega üksi neid ei anna lahendada. mina muidugi nii sõna osavalt nagu Jaanis ei oska seda kõike kirjeldada, aga ma ei ütleks ka, et see oleks täielikult föderaalne lähenemisviis. suur tänu, meil on veel kolm sõnasoovijat tuleb öelda, et me peame lõpetama oma koosoleku kell kolmteist kolmkümmend, palun pidage seda silmas, niisiis palun piirake oma kõne, kõnelemist lühidamalt Ah, ple, ple, ple, ple, sì, prima ho letto la M, mi sembrava strano. Grazie. Grazie Presidente. Thank you. jah, tõepoolest kõigepealt saab sõna härra Plankovitš. suur aitäh, professor Vaeler ja ka härra Emanuelidis tegid üsna palju huvitavaid märkusi oma sissejuhatavates sõnavõttudes ja ka äh, kolleegid, kes pärast sõna võtsid. Te küsisite, milline on tänane Euroopa Liidu reaalsus aastal kaks tuhat neliteist, kus me oleme? mina analüüsin Äh, seda kui keegi, kes on üritanud oma riiki Euroopa Liitu tuua juba kakskümmend aastat ja minu analüüs on järgmine. olukord on realistlik, mille on põhjustanud äh, igasugused äh, kriisid viimase kümne aasta jooksul. loomulik refleks paljude liikmesriikide poolt on olukorda konsolideerida ja renatsionaliseerida ning samuti ambitsioon suurendada demokraatlikku legitiimsust, mis Euroopa Liidu institutsioonidel ja kogu poliitilisel protsessil on. kui ma selgitan Euroopat noorematele horvaatidele ja kui räägin arengust ja seadustest ja väärtustest, siis kõik taandub väga tihti küsimusele, aga milline on see lisandväärtus minu jaoks? kuidas see suur Euroopa toob äh, midagi positiivset kaasa minu majanduslikule ja sotsiaalsele heaolule. asjaolu, et Euroopa Liit on jõudnud sellesse faasi, kus äh, keegi seda enam ei maininud, nii et ma pidin isegi eelarvekomisjonis tegema vastava muudatusettepaneku, nimelt äh, keegi pole maininud kolme olulist asja. me oleme esimeses korda ajaloos, kus meie mitmeaastane finantsraamistik on palju väiksem kui varasematel aastatel. ma arvan, et suuremat konsolideerumissõnumit on raske välja mõelda. see on niivõrd nähtav, et seda ei ole võimalik vältida. teiseks, mis puudutab laienemist, Horvaatial õnnestus äh, pärast Kreeka kriisi esimese riigina Euroopa Liitu saada ja see on nii suur edu, et me võib-olla isegi ei ole teadlikud sellest. Äh, kui kui ma vaatan näiteks äh, oma äh, liikmesriikide delega-, naab-, naaberriikide delegatsioone, äh, siis Georgi keel seal, võib-olla horvaadid, sloveenid ja võib-olla keegi ka vana, üks liige ehk vanasematest liik-, vanadest liikmesriikidest, kes külastab neid võimalikke potentsiaalseid liikmesriike. see on signaal, kuidas me suhtume laienemisse ning kolmandaks kartaks, kardetakse referendumeid Äh, mitte üksnes Nitsa ja Lissaboni lepingut äh, Iirimaal, vaid äh, kaks tuhat viis Prantsusmaal ja Hollandis on need asjad, mis meid endiselt kummitavad. kui võimalik, vältigem igasuguseid referendumeid Euroopa küsimustes ning ma arvan, et sellises kontekstis Euroopa parla-, parlamendi ja erakondade katsed arvestades kas või seda, mida me täna siin hääletasime, Euroopa poliitiliste erakondade põhikiri äh,, äh, näiteks nõuda, et komisjoni presidendi kandidaat äh, selgelt välja tuuakse, on väga hea samm, see on konsolideeriv samm. ma ei tahaks öelda, et äh, kõik äh, varasemad komisjoni presidendid ei ole olnud poliitilised isikud, nad olid vägagi mõttes poliitikud, aga seda äh, suletud ringis nüüd äh, on äh, lähenemine natukene laiem ja demokraatlikum ning minu arvates peaks see äh, ka rohkem mobiliseerima siis traditsioonilisi erakondi selleks, et pöörata ümber neid suundusi, suundusid, millest me täna pidevalt räägime. ma arvan, et peamiste Euroopa erakondade ülesanne sellekevadistel valimistel on suurem kui kunagi varem ja ma loodan, et äh, professori Vaeleri ennustus, et osalusprotsent on suurem, ka täide läheb. Äh, see, äh, muide, teie olete ainus, kes ütleb, et osalusprotsent on suurem kui varem. ja ma arvan, et kui osalus on hea, siis on hea, tulemused head ka Euroopa jaoks, aitäh! aitäh! härra Hefner. <coughs> Sorry. Yes, thank you very much. aitäh. aitäh, professor Vaeler ja aitäh ka teile, härra Emanuelidis, väga kasuliku ja huvitava sõnavõtu eest. ma arvan, et me peaksime olema tõesti tänulikud kõige eest, mis siiamaani Euroopa integratsiooni vallas on saavutatud ning samas peame me aru saama, et see projekt on tõesti ohus. ma olen teiega täiesti nõus selles osas, et valimis, valik kaks, mida te mainisite, on tõe, kõige tõenäolisem, samas ütleksin ma, et et me ei tohiks minna tagasi, aga me ei saa minna ka kaugemale ilma Äh, kodanikke rohkem kaasamata. minu arvates kõige suurem probleem on see, et enamik äh, kodanikke Euroopas äh, ikka näeb asja niimoodi, et Euroopa, ah nemad on seal kaugel üleval kuskil nii et, et kõige olulisem on see, et me peame looma selle omanditunde, selle tunde, jah, meie oleme Euroopa. meil on Euroopa asjades sõnaõigus, me saame Euroopat muuta ning seda kahtlemata Äh, tehakse läbi sammude, mida meie oleme astunud, näiteks me oleme sundinud äh, erakondi välja tulema oma äh, programmidega ja ka oma kandidaatidega, tippkandidaatidega. niisiis me oleme kodanike otsuse, kui nad oma hääle annavad valimistel, oleme selle rohkem sidunud siis ka järgmise komisjoni koosseisuga nii et, et see tippkandidaat tõesti saab komisjoni presidendiks ning muide, ma tahaksin väga selgelt öelda, et ma saan aru, äh, mis äh, on selle mittepoliitilise komisjoni taga, aga tegelikkus see niimoodi ei ole ja üha vähem saab see niimoodi olla. ning äh, üldiselt me peame liikuma edasi sellest liidust, mis algas kui liit riikide vahel, mis tugines lepingutele peame rohkem liikuma sellise liidu suunas, kus kodanikel on äh, tunne ja arusaam, et jah, meie oleme need, kes lõppkokkuvõttes otsustavad. nii et, et ma arvan, et kõigis nendes küsimustes, kus meil on pädevus Euroopa tasandil, me peame lõppkokkuvõttes laskma otsustada kodanikel, kas siis otse või läbi parlamendi niisiis ähm, me peame üha rohkem ja rohkem äh, kõrvale kalduma valitsustevahelisest meetodist äh, integreeritumale demokraatlikumale Euroopale. ning äh, selleks paigal seismisest ei piisa. paigal seismine tähendab seda, et me kaotame üha rohkem usaldust ja toetust iga päevaga seetõttu mina leian, et me peaksime äh, toetama ambitsioonikaid äh, programme, samme edasi, aga samme, kus me ütleme, et, äh, et see mitte meie ei astu neid samme ja teie olete pealtvaatajaid, vaid need on sammud, mida me astume ühiselt. niisiis, pärast valimisi, pärast seda, kui meil on uus komisjon ametis kui meil on aega näiteks aastal kaks tuhat viisteist, siis peaksime alustama uue Euroopa konvendi protsessi avatud arutelu Euroopa tuleviku üle ning ma lisaksin, et need, kes kardavad, et brittide ettepanek anda mõned volitused tagasi liikmesriikidele või teised kartused ei peaks meid äh, tagasi hoidma. mina tahaksin, et äh, need küsimused konvendi raames lakend- ra,, lahendatakse ja see on palju parem, kui me peaksime hakkama tegelema nendega ähvardava referendumi surve all ja selle surve all, et üks valitsus teisega läbirääkimisi peab. me peaksime kõik need küsimused päevakorda võtma ja neid arutama ja tõesti on küsimus või valdkondi, kus me saaksime pädevusi liikmesriikidele tagasi anda, kus on parem, et nende küsimustega tegeldakse madalamal tasandil, regionaalsel või liikmesriigi tasandil ja samas väga olulistes küsimustes on meil vaja rohkem ja selgemaid pädevusi Euroopa tasandil, nii et, et me peame selle asja ette võtma ning ma arvan, et mõte, et meil on Euroopa konvent ja Lissaboni lepingu artikli nelikümmend kaheksa saavutatu on väga oluline ning me peame õppima varasematest konventidest, me peame tegema asju paremini, eriti paremini kui viimasel korral ja seekord tähendab see, et konvendi jaoks on vaja rohkem aega väga raske on äh, integreerida erinevaid seisukohti, enesi poliitilisi, põhiseaduslikke ja juriidilisi kultuure Euroopas, äh, nii et, et äh, see ei ole midagi, mida saab teha aasta või poole aastaga, see on aastatepikkune töö, nii et, et me peame alustama protsessi nii, et, et meil on selleks ka aega ja see aeg annab ka legitiimsuse nendele aruteludele. niisiis vähem ajasurvet, rohkem läbipaistvust äh, konvendi osas, rohkem demokraatlikku aruandekohustuslikkust, äh, rohkem demokraatlikke reegleid äh, selles konvendis. minu arvates on väga suur viga, et lõppkokkuvõttes konvent ei saanud demokraatlikult hääletada, vaid et konvendi eestseisus oli see, kes pidi otsustama konvendi tuleviku üle ning kodanikeühiskonna parem kaasamine, see oli ka üks nõrk koht viimase konvendi ajal ja ma läheksin isegi nii kaugele, et pakuksin välja, et kui teatud hulk kodanikke, näiteks sada tuhat, nelisada tuhat kodanikku kirjutavad alla konkreetsele taotlusele, siis konvent peab selle ettepanekuga arvestama ja tegelema sellega ning lõppkokkuvõttes äh, äh, esimees palub kohe lõpetada niisiis see lõpp lõpphääletus tuleb anda kodanikele, meil tulevad niikuinii referendumid, need toimuvad just sellistes kriitilistes riikides nagu Iirimaa, samuti Suurbritannia, nii et, et väga palju parem oleks korraldada üks suur äh, Euroopa referendum, kus äh, Iirimaa ja Suurbritannia on osaks suurest Euroopa osast ja see peaks olema siis samal ajal nii riiklik referendum kui ka Euroopa referendum ja aga see toimuks siis samas Euroopa reeglite järgi ja see oleks aluseks uuele üksmeelele äh, demokraatlikumaks ja ambitsioonikamaks Euroopa Liiduks, nii et, et see oleks üks ettepanek või veel üks valikuvõimalus, kuidas edasi liikuda, aitäh. aitäh. ja järgmine sõnavõtja. Äh, ma arvan, et Ehm, see, need arutelud Euroopa tuleviku teemal peavad arvestama ka sellega, mis toimub rahvusvahelisel tasandil. me ei saa mõelda Euroopa tulevikule, kui me ei võrdle seda sellega, mis toimub kogu maailmas. meil on, on öö, äh, olemas mitmed raportid, mis puudutavad öö, äh, lähenemist äh, Atlandi ülestele turgudele ja nõnda edasi, nii et, et minu küsimus oleks sel-, Äh, arvestades äh, rahvusvahelisel areenil jõudude vahekorda, äh, kuidas see olukorda mõjutab. ja nüüd see versioon number neli, millest rääkis härra Emmanuelides, mulle tundub see huvitavana, aga mul oleks üks küsimus. kui me kohtume kodanikega, mida nad meile ütlevad, neil Neil õnnestus leida raha selleks, et panku aidata, aga sotsiaalsel tasandil ei leia ta seda raha kuidagi Äh, nüüd selle neljanda variandi juures, kuidas te näeksite ette sotsiaalseid küsimusi, äh, milline sotsiaalne Euroopa on võimalik äh, ja te rääkisite ka sellest, et me või, et mõned riigid võiksid kiiremini edasi minna, kui Äh, siin tahetakse kasutada selleks tõhustatud koostööd, kas teie arvates see on teostatav ja võimalik, äh, kuidas te seda kõike näete? ning viimane asi, mida tahaksin öelda, äh, kodanikud, kodanike pettumus on seotud ka sellega, et nad ei saa aru, mis toimub. Te ma arvasin, et see Euroopa mull, millest siin räägitakse, paljud kodanikud näevad Euroopat täpselt niimoodi ja me rääkisime, et Euroopa on väga keeruline masin, mille on üles loonud komisjon, parlament ja kodanikud lihtsalt ei saa aru, mis toimub ja siit tekibki demokraatia küsimus. ma olen siin parlamendis esimest korda, see on minu esimene mandaat ja meil on väga palju selliseid raporteid, mis ei ole õigusloomealased raportid Eh, ja nende raportite eh, nähtavus on palju väiksem, nii et, et minu küsimus oleks jällegi, kuidas teha niimoodi, et eh, et see algatusõigus tuleks tagasi parlamendile, näiteks kui see uus komisjoni president, kes ametisse nimetatakse läbi valimiste, kas tema saaks siin kuidagi sekkuda? see küsimus oleks minu jaoks olulise tähtsusega, aitäh ja suur tänu, ütleb esimees ning annab sõna kohe professor Vailerile, sest aeg vastamiseks on üsna napp, veel viis minutit. professor Vailer, palun. suur tänu, oli väga huvitav kuulata kõiki neid reageerivaid sõnavõtte ja kõigile ma loomulikult ei saa vastata, aga ühe põhimõttelise asja tahaks küll välja öelda. mul on jäänud mulje, et parlament ei hinda, eh, ei mõista eh, täiel määral selle tagajärgi, mis ta on tekitanud selle tippkandidaadi väljapakkumisega. ja kui nüüd eh, asi lõpeb nii, et rahvas ei koondu, et valimisaktiivsus ei tõuse, et arutelu ei ole mitte tegevuspoliitikate, isegi mitte isikute üle, sest mitte keegi ei ole huvitatud neist, vaid ikka need vanad siseriiklikud arutelud jätkuvad, et ka eh, nõukogu ei järgi parlamenti kõiges selles, siis nendest valimistest väljub Euroopa Parlament oluliselt nõrgemana ja tema suutlikkus väidelda komisjoniga ja nõukoguga muutub veelgi nõrgemaks, kui see täna on. ja öö, tema mõjujõud ühiskonnas väheneb oluliselt. see, et siis jätkatakse vanas vaimus, tõesti muudab parlamendi hoopis nõrgemaks ja ma austan küll väga äh, kodanikuühiskonda, aga demokraatia tuumaks on ikkagi alati parlament ja nõrgem Euroopa Parlament ei ole hea Euroopa demokraatiale. kui nüüd aga on teil edu, kui parlamendil õnnestub äh, mobiliseerida rahvas kampaaniateks, valikuvõimalusi arutama ja eriti, kui veel ka on tugev jätkutegevus, et tõesti ametisse Eh, pannakse Euroopa Komisjoni president, kel oma programm ja ka eh, volinike kolleegium toetab seda presidenti ja samuti enamus Euroopa Parlamendis teeb seda ja tõesti õnnestub kujundada Euroopat, tuginedes nendele soovidele, mida väljendas äh, siit valijad, siis on see äh, koond neljand-, kolmandast, neljandast ja viiendast valikust ja see on tohutu, tohutu muutus konstitutsiooniliselt, poliitiliselt, suurem kui kunagi varem. nii et mul tõesti on selline tunne, et ei mõisteta hästi selle idee tähtsust, see kas, ta kas päädib edu või mitte. kui see nurjub, siis nõrgeneb parlament, aga kui edu on teie ideel, siis on Euroopa tulevikus hoopis teistsugune härra Emonolidis, minagi tänan kõigi märkuste eest. Need olid äh, väga mõtteained andvad, aga ma loomulikult ei saa kõike käsitleda, aga tahaksin kolme teemat puudutada väga kiiresti. kõigepealt tippkandidaatide teema ja nende tähtsus ja selle ettepaneku tähtsus, jah, see kõik on väga tähtis aga samas ei tohi ka üle tähtsustada nende tähtsust, sest tegemist on ju eksperimendiga. eksperiment äh, aastal kaks tuhat neliteist, sellest tehakse ka järeldused ja Andrew Duff ütles, et aastal kaks tuhat üheksateist võib-olla on juba olemas süsteem, kus kandidaatide nimekirjad hakkavad olema nii et kõik see areneb ajapikku. jah, loomulikult siin on teatud võimalused, ma olen nõus sellega, mida härra Vailer ütles, aga on ka teatud ohud. aga pärast maikuiseid parlamendivalimisi tuleb järeldused teha ja äh, tähtis on ka see, mis pärast kahekümne viiendat maid toimub ja kuidas äh, see parlament hakkab jälle asju arutama, võib-olla tekib institutsioonide vaheline võitlus lausa nõukoguga ja parlament peab teadlikult siis otsustama, kui kaugele ta läheb selle potentsiaalses võitluses nõukoguga. ja siis sõltuvalt sellest otsusest, mis te siin parlamendis langetate, sõltub ka see, kuidas see tippkandidaadi eksperiment Äh, leiab kajastamist üldsuse ees, kuidas seda tunnustatakse või kritiseeritakse ja nii edasi, nii et tegemist on eksperimendiga ja me oleme siin väga ebatavalises olukorras. Äh, see institutsioonide vaheline tasakaal ja konfiguratsioon, mis meil praegu on, äh, muutub. viimasel neljal-viiel aastal meil oli väga erakorraline olukord, meil oli väga pikale veninud sügav kriis ja kõik seegi on andnud suuremad võimud valitsustele. tavaliselt see nii ei oleks. E, ja väga raske on nüüd teada, mis ette hakkab hiljem juhtuma, praegu on siis meil käes eksperiment. nüüd konsolideerimine, edasiliikumine. mulle näib, et me oleme siin pisut toppama jäänud. ja kuidas nüüd sellest olukorrast välja tulla ja olla auahnemad? siin nüüd pakutakse mitmesuguseid strateegilisi valikuvõimalusi liikmesriikidele ja reageeringud on väga erinevad erinevatest nurkadest, aga äh, palju on kuulda, et meil on vaja natuke esimest varianti, äh, vähem äh, seda, et Brüssel ja Strasbourg kõik ära teeb. meil on vaja edasi liikuda, sest paigal tammumine ei ole mingi lahendus, aga kui sügav on kriis ja millised on väljakutsed, sellele antakse hinnanguid väga erinevalt mitte kõik liikmesriigid ei tunneta, et me oleme suures äh, pahanduses. mõnel pool jah, seda mõistetakse. Äh, teised jälle ei mõista, et äh, olukord nii hull on ja sellepärast on ka surve väiksem. ja kui nüüd vaadatakse variante kolm, neli, viis, siis mõned tahavad rohkem sealt võtta, mõned vähem. aga mina arvan, et on vaja öö, luua selline suur tehing, pakt, kokkulepe, mis iganes. tähtis on sõlmida kompromiss võimalikult kõrgel tasemel, mitte madalal, vaid kõrgemal tasemel, aga kuidas seda saavutada? milline on parim taktika selle saavutamiseks? jah, öeldakse, et on vaja konventi selleks, et edasi saaks liikuda, on vaja arutelu ühiskonnas, aga väga palju on ka kartusi, mis seonduvad konventiga. Neid kartusigi peab arvestama. Eh, kui eh, reformi taotleda, reformida, midagi enne teha, enne konventsiooni, on vaja ära teha sest hirm konventsiooni ees on olemas. jah, siin räägiti, et mõned reformid annab läbi viia, aga on vaja ka valmistuda konventiks hoopis teistmoodi. ja on vaja midagi muud ära teha, et hajutada paljude hirmud ja kõhklused. ja selleks, et panna asjad liikuma, on vaja, et tugevamad liikmesriigid oleksid teid toetamas, aga minu koduriigis Saksamaal me veel ei tea, mida Berliinis äh, ikkagi tegelikult tahetakse, väga erinevad on need signaalid, mis sealt tulevad. aga peab ütlema, et väga palju riikides tahetakse Euroopa Liitu reformi, ei taheta, et jätkataks vanas vaimus, samas ei teata, kuidas see kõik peaks välja nägema, samas ollakse valmis reformi teed minema. aga seal, kus see nii pakiline ei ole, kus kriis nii suur ei ole, ei tunnetata seda vajadust nii tugevasti. ja veel üks asi nimelt see diferentseeritud integratsioon, integratsioon erineva tempoga. seda peaks vaatama väga funktsionaalsest seisukohast. meil on juba erinevad tempod Euroopas, meil on süvendatud koostöö instrument, hea näide sellest, on vaja seda lihtsalt rohkem praktikas rakendada, aga samas olla ka ettevaatlik, aga kui asi puudutab diferentseeritud integratsiooni, et meil tekib selline tuumik Euroopa ja siis mitte tuumik Euroopa Liit, siis ma kõhkleksin. väga raske on ka esiteks tuvastada, kes seal tuumikusse hakkavad kuuluma ja kes mitte, kas euroalad on tuumikus ja teised mitte või kuidas, ei ole kõik nii lihtne. kui asi puudutab diferentseerimist, siis ma arvan, et see peab olema suurem, aga samas ei tohi uusi piirjooni luua Euroopa Liidus, sest sellest ei oleks kellelegi kasu. suur tänu, meil on veel mõned sekundid aega, seetõttu sooviksin kasutada seda aega, et tänada teid, tänada, et äh, tulite meie arutelule ning äh, kui te olete koos asepresidendi ja koordinaatoritega kutsutud saadikute restorani lõunale. ma loodan, et te kõik saate sellele lõunale tulla, kes te kutsutud olete. koosolek on lõppenud, aitäh!